Welcome to everybody, we can start today, we are very crowded. Eh, tere tulemast. Eh, meil on täna väga palju päevakorrapunkte, eh, tuleb hääletamine, siis väga oluline kuulamine, kus kohal on ka Irina Bukova ja siis peame alustama ka ettevalmistavat tööd Euroopa kultuuri pealinnade teemal jätkan itaalia keeles edasi, ütleb esinaine. ma tahaksin kolleeg Maurol paluda, eh, tema pärast paluda, et ootame natukene, sellepärast et ta peab oma hääletuskaardi võtma. Eh, aga kõigepealt siis hääletused, tahaksin paluda teid, et eh, võtame vastu koordinaatorite otsused eilsest, kui on vastuväiteid, siis öelge, kui ei, siis siis kiidame need heaks. edasi alustame elektroonilise hääletusega Euroopa Liidu kaks tuhat kuusteist aasta üldeelarve kõik jaod. Äh, arvamuse koostaja äh, härra Strajevski, muudatusettepanek number üks, kes poolt, vastu, erapooletu. edasi teine, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neljas poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek number viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud ja nüüd hääletame, teeme lõpphääletuse kogu teksti üle, kes poolt. hääletamine on alanud. elektrooniline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. seitseteist poolt häält neli vastu ja üks erapooletu. tunnustused eh, kolleeg Strojevskile selle hea raporti eest. Eh, jätkame hääletusega. This coming someone? Okay. Eh, allora, Drasotinio by Angel Zambaschi. Angel Zambaschi eh, arvamus Euroopa kodanike radikaliseerumise ja terroristlikesse organisatsioonidesse värbamise ennetamine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 erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek number kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss. kontrollime elektrooniliselt, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud hääletame uuesti, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. Ah, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. No, allora is uh, in uh, adopted yes.. vastu võetud edasi kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek äh, kolmkümmend üks poolt, osade kaupa hääletamine, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud hääletame elektrooniliselt teist osa, hääletamine on alanud ja lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend viis Julie Wardilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek number viis, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, suuline muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kompromiss neli raportöörilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis järgnevalt, kes on poolt, vastu, erapooletu ja tagasi lükatud. nüüd edasi nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud Äh, kontrollime palun elektrooniliselt, äh, sest ei ole selge tulemus. hääletus on alanud, muudatusettepanek nelikümmend kaks. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kontrollime palun elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime palun veel nelikümmend kaheksa ja hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. nelikümmend üheksa, kes poolt? vastu. erapooletud, vast-, tagasi lükatud. viiskümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esinaine vabandab Äh, ja ütleb, et kontrollime, hääletamine on alanud, viiskümmend üks. kontrollime siis viiskümmend üks veel kord. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kuuskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun. hääletamine on alanud. muudatusettepanek kuuskümmend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 esinaine vabandab, ütleb, et võtame seitsekümmend üks. siiski seitsekümmend. kes on poolt, vastu, erapooletud? kontrollime palun. seitsekümmend. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, edasi seitsekümmend üks, osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. E, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud ja nüüd lõpphääletus. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja kakskümmend kaks poolthäält, kaks vastu ja üks erapooletu hääl. vastu võetud see raport ja kolleeg Tšambraskile tunnustavad sõnad tema esimese raporti eest. ja edasi läheme järgmise raporti juurde Euroopa Liidu roll ÜRO-s, kuidas saavutada paremini Euroopa Liidu välispoliitika eesmärke. muudatusepanek number üks. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kompromiss üks raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek neliteist järgnevalt, järgmisel lehel, poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun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 hääletamine on lõppenud. kakskümmend poolthäält, neli vastu ja kaks erapooletut häält. tunnustame raportööri selle olulise raporti eest. tänan raportööre, variraportööre, sekretäriaati Yeah. Allora, I profit that we are in time. Sorry, colleague. Dear colleague, I profit that we are a, a little... Head kolleegid, oleme oma ajakavast kümme minutit ees, Petra, kui soovid, siis annaksin nüüd raportöörile sõna äh, telekomi ühtse turu läbirääkimiste kohta nii et äh, me oleme üheteistkümnenda päevakorrapunkti juures tagasiside viimase kolmepoolse kohtumise kohta ühtse telekommunikatsioonituru reguleerimise teemal. Äh, ja proua Kammerväärt on äh, siis meie raportöör, kellel on kohe sõna. olge hea, Petra. suur tänu suur tänu! tahaksin teile täna hommikul anda ülevaate äh, kolmepoolsete läbirääkimiste kohta, mis puudutab äh, telekommunikatsiooni ühtset turgu ja selle reguleerimist äh, Läti eesistumise aja lõpus lepiti selles kokku. ma tean, et meil on uusi komisjoni liikmeid, annan teile ülevaate, et kultuurikomisjonis oli see menetlemisel kodukorra reegli viiskümmend kolm alusel meie kultuurikomisjonis omame ka õigust kolmepoolsetel läbirääkimistel osaleda. olin meie komisjoni poolt selle arvamuse autoriks toona ja seetõttu oli mul kahtlane meeldiv võimalus osaleda sellel läbirääkimisel ja kahekümne üheksandal juunil äh, Äh, vahetult enne Läti eesistumise lõppu peeti ära viimane mammutistung, kus arutati viimaseid artikleid. Läti eesistuja, pean ma kahjuks ütlema, äh, ei olnud väga kompromissialdis kogu läbirääkimiste jooksul, aga see ei olnud mitte ainult Läti eesistuja äh, tõttu, vaid ka seetõttu, et nõukogus endas oli väga keeruline seis ning äh, parlamendi raportöör De Castillo äh, jõudis oma piiridele üsna lähedale selles äh, protsessis. see oli kusagil enne kolme öösel, kui me lõpetasime sellega, et arutasime detailselt artikleid ja siis lõpetasime ning ütlesime, et põhjenduspunktid tuleb läbi vaadata veel ühel lisatehnilisel kohtumisel. rahvapartei poole pealt olime me üsna optimistlikud, sel-, segadust ja hägusust oli palju, aga me lootsime, et põhjenduspunktid selgitavad seda, mis artiklites vajaka jääb. see jätkuistung leidis aset Luksemburgi eesistumise ajal see pidi olema ainukene kohtumine, kestis aga üle kuue tunni, mis näitab ka, et see tehniline kohtumine oli ka üsna raske see lootus, mis meil oli, et äh, läbi põhjenduspunktide õnnestub meil äh, õigussegadust selgitada selles tekstis või vähemasti selgitada äh, artiklite eesmärke, kahjuks ei täitunud. nõukogu survestas ka selle protsessi lõpetamisele ning ka Äh, väga raske on äh, juristlingvistidel seda teksti tõlkida äh, ning see võib viia selleni, et meil on plaanis veel kord korraldada uus kohtumine, et seda õigusselgusetust seljatada. aga praegu on hädavajalik, et me oktoobri lõpus plenaari täiskogu istungil jõuaksime selle teemani, Eh, sellepärast et eriti, mis puudutab selle määruse teist osa, nimelt eh, rändlustasude kaotamine, eh, siis seal on konkreetne ajakava ka ära toodud, millal seda on vaja konkreetselt rakendama hakata see kõik väga vajab aega ja kui me ei ole õigeaegselt seda täiskogul otsustanud, siis ei saa ka seda ettenähtud ajakava täita. Äh, tahaksin äh, eelkõige puudutada võrguneutraalsuse küsimust, äh, sellepärast et see oli just meile kultuurikomisjonina oluline punkt ning meie oleme ka oma raporti just sellele fokusseerinud. võib-olla ette võiksin veel öelda, et selles paketis on kolm osa. esimene, rändustasude kaotamine, teiseks sageduspoliitika koordineerimine, kus me võtsime ka kultuurikomisjoniga seisukoha ja kolmas osa siis võrguneutraalsust. siin sageduspoliitika osas me üldse ei rääkinud midagi, nõukogu ei olnud üldse nõus mingisugust koordineerimist lubama. nii et see jäeti täiesti kõrvale praegu ja volinik Oettinger juba ütles, et äh, komisjonilt on vaja oodata uut ettepanekut ja siis saab ka sageduspoliitika debatile uue hoo sisse puhuda. see kolmas osa siis võrgu neutraalsus. siin on kolmes olulises kohas õigusselgusetus, mis nagu öeldud, ka põhjenduspunktide põhjal või läbi ei saanud selgemaks kultuurikomisjonis ehm, me võtsime seisukoha, parlament ka järgis meie seisukohta, mis puudutab võrgu neutraalsust, ehm, minu mäletamist mööda oli tegemist artikliga kaks, selles määruses ütleb kõneleja, ehm, nõukogu ei olnud siin valmis väga selget ja ühesti mõistetavat definitsiooni kasutama, aga meil õnnestus vähemasti see sõnastus, mida meie parlamendina oleme vastu võtnud äh, artiklis kolm äh, välja tuua, see tähendab, et kõik andmed äh, hoolimata andmete vormist, sisust, saatjast või vastuvõtjast tuleb siia kaasata, aga kui me vaatame muidugi edaspidist teksti selles määruses, siis on see väga piiratud. nii et artikkel kolm on, lubab andmete käitlust äh, Äh, tugeval ja pehmel moel, äh, ehk siis äh, andmete voo blokeerimist lubatakse näiteks siin ning kommunikatsioonivabaduses, nii nagu meie siin otsustasime, see on lubatud, aga ainult kitsas mõistes. praegu oleme jõudnud aga olukorda, kus artikkel kolm lõige kolm punktid C sest äh, räägime me äh, äh, tugevast andmete juhtimisest ja blokeerimisest siis, kui see ohustab võrgu neutraalsust, siin on küsimust muidugi ajaraamis, tekstis on sõna ootel olev, minu arust on see väga laialivalguv termin Äh, ja see võib viia väga erinevate tõlgendusteni, äh, sellepärast et äh, võrk on ülekoormatud ja telekommunikatsiooniettevõte võib seda niimoodi tõlgendada siis, kui näiteks mõni pakkuja või operaator pakub liiga andmeintensiivset rakendust ja siis ta saabki blokeerida kogu infovoo nii et see ootel olev on Äh, väga kitsast vaatevinklist siin äh, nähtud ja minu arust ei toeta see mitte kommunikatsioonivabaduse põhimõtet. nii et äh, siin on meil vaja konkreetselt objektiivset ja mõõdetavat ning tehniliselt kontrollitavat kriteeriumit selle ootel oleva kohta. see on võimalik ainult siis, kui mitte ülekoormatus ei ohusta võrku, vaid et kui tõesti see ülekoormatus juba on aset leidnud ja see oleks siis ka kontrollitav. edasi ligipääs eriteenistustele. meie kultuurikomisjonis otsustasime ja parlament järgis meie joont selles küsimuses. nimelt, et me tahtsime võimaldada eriteenistuste ligipääsu väga piiratult andmetele. me oleme öelnud, et äh, peab olema tehniliselt äh, äh, hädavajalik saavutada parimat või paremat kvaliteeti selleks, et nad saaksid üldse ligipääsu interneti infovoole ja me ütleme ka, et me ei taha mitte ühelegi operaatorile või ettevõtjale pakkuda Äh, siis äh, liiga äh, tugevat konkurentsieelist. artikkel kolm lõik viis ütleb, et kõik on eriteenistuste jaoks võimalik. Neile on ligipääs ainult siis, kui optimeerimist on vaja, niimoodi öeldakse sõna-sõnalt ja mis Äh, puudutab ka sisu, äh, on see reguleeritud, me ei räägi mitte ainult tehnilisest vajadusest, vaid äh, ka sisu modifitseerimisest ja see võib olla tegelikult ükskõik mis, nii et see udune sõnastus teeb selle mõtte väga laiaks. Siin me jõudsime ka ikkagi detailsema selgituseni põhjenduspunktis, nõukogu seda aga heaks ei kiitnud ja ka komisjon ei aidanud ka tegelikult läbirääkimistes otsele suunale selles osas kaasa. Äh, nüüd on volinik Oettinger äh, lubanud, äh, ühes intervjuus just hiljuti sai seda lugeda, et koos siis liikmesriikide reguleerijatega peaks eriteenistuste ligipääs olema ainult väga piiratud määral aga väga selget õiguslikku alust selliseks piiratud eriteenistuste ligipääsuks äh, äh, oleks minu jaoks olnud parem lahendus, sellepärast et ainult voliniku väljaütlemine või lubadus, et äh, riiklikel pädevatel ametitel on see võimalus väga piiratud eriteenistuse ligipääsu võimaldada, ei ole minu jaoks piisav, see peaks ikkagi tekstis kirjas olema ja ma arvan, et me kogeme ka väga kiiresti, et siin igasuguseid õigusalaseid vaidlusi Eh, tekib, mis ka kohtu ette jõuavad. aga kirjas on, et interneti eh, koormustaluvus peab olema piisav eh, selleks, et eriteenistusi ligi lasta, aga see minu arust ei ole ka lõppkokkuvõttes piisav, et meil peab öelda, et meil on eriteenistuste jaoks väga selge piiratud ligipääs, mis interneti infovoogu ei tohiks takistada et see ei ole meie jaoks soovitav tulemus. internetioperaatoritel on võimalus ka juba äh, äh, avatud ligipääsu erinevatel kasutuspõhjustel eristada. nii et äh, avatud internetis oleks äh, võimalik ja legaalne see, et online mängud ja äh, telefonikõned oleks äh, kõige kõrgema prioriteediga, edasi e-kirjad ja kolmandal kohal prioriteetidest oleks siis äh, allalaadimised ja kasutajate vahelised faili jagamised oleks siis viimasel prioriteedi kohal. see on siis üks stsenaarium läbilaskuse kohta ning siin muidugi küsimus on, kas see on kooskõlas eh, kõikide eh, info jagamistüüpide eh, võrdsete võimaluste kohta, aga selles artiklis ei ole seda võimalik rohkem selgitada. edasi oleme nullreitingu küsimuse tõstatanud, see on juhtum, kui telekommunikatsiooni operaat-, operaatorid ütlevad klientidele, et me pakume mingisuguseid konkreetseid teenuseid, näiteks Spotify kasutamist, see on ju tõesti ka olemas, ning äh, seda äh, pakkumist ei võta me maha mitte teie maksimaalsest andmemahust. Äh, nullreitingu probleem parlamendis oli see, et me saime sellest väga hilja aru ning muudatusettepanekud küll jõudsid Äh, esitamiseni, aga debati aega jäi napiks ning äh, parlamendil ei olnud tegelikult ka mandaati nende teemade üle rääkida. meil oleks peaaegu õnnestunud äh, selle lõppteksti ka saada, et me keelame ära nullreitingu, sest me olime üsna ühte meelt, et siin on tegemist kindlasti konkurentsiõiguse riivega Äh, niimoodi ei ole äh, teatud teenustel võimalik üldse turule jõuda ja meie kultuurikomisjonina tahame seista selle ees, et äh, peab olema legaalne võimalus alla laadida muusikat, filmi, seda taskukohaste hindadega. ja kui me toome siin Spotify näite, siis tal on kõikide telekomi operaatorite poolt praegu äh, hea ja tugev positsioon. küsimus on, mikspärast keegi peaks veel alternatiivse sellise teenuse välja äh, arendama, see ei ole Euroopa Liidu konkurentsireeglitega kohane. Äh, kokkuvõttes me ütlesime, et mandaati pole, seetõttu jätame selle välja, aga minu arust äh, on see, et komisjon praegu selle ümber pöörab ja käitub justkui me null reitingut sõnaselgelt lubaksime selle määruse puhul ja ma pean ütlema, et äh, see on liiga kaugele minek. me ei aruta seda küsimust edasi ja me ei ütle selle määruse puhul siin midagi ja ma arvan, et see tõlgendus, mis äh, komisjoni aluseks praegu on võetud, nõuab seda, et meie parlamendina oma äh, järgmistes otsustes väga selgelt võtame positsiooni ja siin äh, ka nullreitingu äh, keelustame. ja mind väga huvitab, kuidas äh, vastavad peadirektoraadid, näiteks konkurentsi peadirektoraat selgitab seda, et nullreiting ei õõnesta konkurentsi. nii et ma arvan, et siin ootavad meil veel ette põnevad, ees põnevad diskussioonid Äh, nende nelja punkti puhul oli meile kultuurikomisjonil äh, äh, kõige tähtsam see, et internetis leviv sisu oleks puutumatu ning meie hoiatusi sisu riive osas ei võetud alguses kuulda, vähemalt mitte läbirääkimistelt. rändustasude Äh, kaotamine oli ka väga laia tõlgenduspinnaga äh, ning äh, lõpuks võrgu neutraalsuse osas me siiski suutsime läbirääkimistel midagi saavutada. kui me mõtleksin, mõtleme interneti pluralismi äh, tagamise või ohustamise peale, siis ma ei Äh, ole selle poolt, et me peaksime heaks kiitma selle ettepaneku nii, nagu ta praegu esitatud on. Äh, oluline on see, et me räägime siin täna äh, määrusest. määrus rakendub otseselt liikmesriikidele ja liikmesriikidel ei ole võimalik siin teha omi parandusi selleks, et tagada võrgu neutraalsust, vaid selle määrusega on õiguslikult liikmesriikide käed-jalad seotud ning äh, liikmesriikide pädevatel ametitel äh, ei ole võimalik siin äh, piiravalt selle määrusega eriti läbi käia, minu jaoks ei ole see piisav igal juhul. ning lõpuks meil õnnestus ja see on kultuurikomisjoni jaoks väga tähtis, teha järgnevat. komisjoni ettepanek oli, et soovimatute uudiste saamine või meilide saamine oleks piiratud Ehm, meie olime seda meelt, parlament eh, ka järgis eh, meie ettepanekut, nõukogu võttis selle ka vastu ning lisas sinna veel juurde, et just eh, noorte kaitsmise nimel on vaja lisameetmeid võtta. see aga ei ole nüüd enam määruse teksti osa. ja ma arvan, et see ongi hästi nii, sellepärast et see määrus ei ole just koht, kus seda saab reguleerida või peaks reguleerima sellepärast et see väga selgelt äh, takistab äh, kommunikatsioonivabadust. ja kokkuvõttes äh, arvan ma, et võrguneutraliteersust on veidi tagatud küll, aga minu vaatepunktist saaks selles osas ikkagi hoopis rohkem ära teha ja kultuuripoliitilisest vaatenurgast me ei saa heaks kiita seda läbirääkimiste tulemust pigem, aitäh. Grazie veramente Petra di questa analisi molto suur tänu, Petro, selle põhjaliku analüüsi ja tutvustuse eest. Ehm, tänan, et ka äh, meenutasid meie seisukohti. sain aru, et mõnedes küsimustes äh, meie arvamust arvesse ka võeti, aga mõnedes äh, teistes küsimustes, mis on meie jaoks olulised ja tundlikud, ei ole tulemused siiski üldse rahuldavad. nagu sa rääkisid konkurentsi moonutamisest, siis see on tõepoolest ju äärmiselt oluline ja kui me räägime operaatoritest, siis nad soovivad äh, võrdseid võimalusi turul, see on esmatähtsus ja samamoodi võrguneutraalsus mm, on niisugune asi, mida ei saa kõrvale jätta. ma mõistan muidugi äh, seda, mis öeldi mm, alaealiste kaitse kohta, kuid me ei tohiks siia Äh, järjest sisse viia uusi äh, sätteid, mis me oleme jällegi teisalt püüdnud äh, kõrvale jätta. nüüd kolleeg Džokonadi jätkab, kuna peatselt liitub meiega proua Bokova, kas on kommentaare? jah, äh, suur tänu. esmalt äh, sooviksin tänada äh, kolleegi mm, selle tehtud töö eest, see on tõesti väga põhjalik ja detailne, kuid teisalt murettekitav, kuna me ei ole terve aasta jooksul kuulnud niivõrd negatiivset tagasisidet päris paljude oluliste valdkondade kohta millele ma nüüd tähelepanu juhiksingi. esi-, esiteks roamingu tasude kaotamine, teiseks, nagu ta ka ütles, on äärmiselt oluline, et me mm, peaksime silmas võrgu neutraalsust ja ohutust, nagu kultuuriline mitmekesisus on asi, mida tuleb kaitsta ja võrk peaks arenema nõnda, et see täidaks ka oma hariduslikke eesmärke, mis tähendab seda, et äh, administraatorid on äh, vastutavad selle sisu eest, mis võrku jõuab, nii et suur tänu raportöörile selle eest, aga küsimus on nüüd, et kuidas meie saaksime teid aidata äh, tagamaks seda, et need asjad, mille eest me oleme võidelnud ja mille suhtes meil on kindel positsioon, et need ka kuuldavale tuua nii et veel kord äh, suur tänu raportöörile tehtud töö eest. Äh, mulțumesc, doamna Trupel. Yes. Vă Trupel, palun. All the work done. Um... Äh, suur tänu Petrale tehtud töö eest. ja mida see siis poliitiliselt tähendab? juba algusest peale oli siin seos roamingutasude kaotamise ja nende keeruliste küsimustega, mis seostuvad äh, võrgu äh, ohutusega, nii et paljud hääletasid selle poolt, kuna nad tahtsid äh, roaming'u tasusid ära kaotada, kuid samas tuleb see nüüd selgelt välja, et liikmesriigid tegelikult ei saa siin selgemaid definitsioone selle kohta, mis, mida tähendavad need eriteenused, nii et mina ei, ei tahaks selle poolt hääl-, hääletada äh, me leiame, leia-, mina leian, et siin ei ole piisavalt äh, positiivset, et seda teha ja vähemalt äh, jah, me peaksime äh, selgemalt, selgemaid definitsioone püüdma saavutada, et, et lihtsalt konkurentsi mitte kahjustada, kui me jätame teatud regulatsioonid Ähm, paika panemata ja et mõned satuvad siis paremasse olukorda kui teised ja teatud teenused jäävad üldse andmepakettidest välja. see muidugi uusi teenuseid silmas pidades on äärmiselt äh, ebasobiv. Obini? suur tänu. kas on veel sõnasoovijaid? vielleicht zu der Frage, wie man, wie man ja võib-olla küsimuse kohta, et äh, mis, kuidas edasi menetluses äh, jätkata. Helga Trüüpel juba viitas sellele, et me oleme väga keerulises olukorras, mis aga juba algusest peale rändluse ja võrgu äh, neutraalsuse sidumise kaudu oli juba alguses konfliktne ma arvan ja meie parlamendina oleme ilmselt äh, seda meelt, et äh, rändlustasude kaotamine on äh, loomulikult praegusel hetkel kõige esimene prioriteet, mis tuleb rakendada. aga me peame õiguslikult ka selgitama, kas me lõpphääletuses saame võtta ka otsuse, kus me seome need kaks omavahel lahti ma arvan, et äh, lõppkokkuvõttes ei ole see võimalik, sellepärast et äh, määrus kui selline on tervikpakett ja lõpuks tuleb äh, teha nii, et igaüks otsustab isekeskis. me saame lõpp-paketi kohta öelda jaa või ei, kui me kogu selle paketi uuesti läbirääkimisteks avame, siis ei ole lõpptulemused teada, millised selguvad ja ma ei tea, kas see võimalik edasiminek on parem kui see, milleni me oleme täna jõudnud seetõttu ma arvan, et see on otsus, mida iga fraktsioon peab iseenda jaoks tegema ja igaüks iseenda jaoks, kas me oleme või valmis siin võrguneutraalsuse ohustama lihtsalt läbi selle, et me saame rändlustasudest lahti. praegu tundub mulle, kuidas ma seda menetlust äh, siin näen ja hindan parlamendis, et see on ainukene võimalus äh, ning äh, äh, seetõttu on raske ka see, et, et selle määruse tagasilükkamiseks ei saa me ka parlamendi enamust, sellepärast et äh, kõik parlamendiliikmed eelkõige tahavad öelda, mis on ka õige, et me saame, kaotame ära rändustasud. ning nullreitingu küsimus on selgelt see, kus ma arvan, et äh, meie otsus äh, digitaalse ühisturu kohta peab olema see, et me komisjonile anname signaali nullreitingu kohta, et me ei ole valmis silma kinni pigistama selle küsimuses ning võtma üle äh, tõlgenduse, mida komisjon on oma ametlikes avaldustes välja pakkunud domnul colegul Zdroevski. Euroopa Komisjon, palun. jah, aitäh. mina aga toetaksin neid viimaseid kommentaare. ma arvan ka, et äh, keeruline on seda tervikuna tagasi lükata ja see äh, viiks hoopis muude tagajärgedeni veel ja rändlustasude äh, kaotamist me siiski oleme püüdnud äh, väga kiiresti saavutada, kuid äh, ma ei tea, kas me suudame saavutada sellist täiesti neutraalset võrku, aga me peaksime seda eesmärgina siiski silmas pidama. siin on mitmeid kompromisse, internet on teatavasti tohutu suur äri, siin on kõne all väga palju äh, väga suured rahasummad ja siin on ka väga palju erinevaid huvigruppe. kui me soovime võrgu neutraalsust saavutada, siis äh, nõnda me peaksime siiski toimima, nii et ma arvan, et äh, meie äh, komi-, oma komisjonis peaksime siiski tegema kõik selleks, et see dokument vastu võetaks ja selle põhjal saame edasi minna siis järgmisse etappi, et saavutada võrguneutraalsust või vähemalt seda praegust parandada. aitäh, kas on muid kommentaare? ei ole. nüüd teeksime paariminutilise pausi, nagu enne kui saabub Irina Bokova viiskümmend minutit kuni kümneni And now welcome to everybody, I please. nüüd tere tulemast kõigile, olge head, leidke endale kohad, kuna me kohe alustame. mul on väga eh, hea meel ja meil on siin tervitada Irina Bukovat, UNESCO peadirektorit nüüd äh, algab meie äh, kuulamine. Äh, nagu te teate, otsustasime me selle korraldada, kuna meie komisjonis, kultuurikomisjonil on oluline raport valmimas kultuurilise mitmekesisuse kohta, Euroopa rolli kohta ja raportööriks on Julie Ward, meie hea kolleeg ja seega on meil väga hea meel täna sel teemal arutelu ähm, pidada, tervitades siin Irina Bokovat. kuid äh, pärast on meil veel kolm ettekannet. esmalt professor Mirjam Šambek, teoloogia äh, teaduskonnast Freiburgi ülikoolist Saksamaalt, seejärel Baron Fran Driel, äh, kultuuridevahelise hariduse rahvusvahelise assotsiatsiooni peasekretär ja seejärel Kristof äh, Volokias ja Sadik, kes tegelevad linnaplaneerimisega ja on arhitektid. nüüd on siis kultuurilise mm, mitmekesisuse ja keelelise mitmekesisuse äh, nimel äh, läheb äh, esinen üle oma emakeelele. nüüd on mul väga hea meel enda ja kõigi kolleegide nimel tervitada teid sellel kuulamisel. tegemist on väga keerulise ja tundliku teemaga Euroopa Liidus, globaliseeruvas maailmas ja mitmekesisuse, kultuurilise mitmekesisuse roll, hariduse roll äh, äh, vastastikuseks mõistmiseks. Need kõik ei puuduta mitte ainult kultuuriga seotud teemasid, vaid see peaks olema ka kõigi meie poliitikate strateegilise lähenemise osaks UNESCO asutati eh, kuuskümmend aastat tagasi ja eh, kümme aastat tagasi võeti vastu kultuurilise mitmekesisuse konventsioon ja ehm, ma sooviksin, et Euroopa Parlamendi ja meie kui kultuurikomisjoni ja UNESCO vahel oleks edaspidi tihedam koostöö ja kui siia tuua nüüd üks traagilisem äh, paralleel siis äh, kaks, äh, kaks tuhat üks võeti vastu äh, kultuurilise mitmekesisuse konventsioon ja see toimus just pärast Bamjani budade hävitamist Afganistanis, see oli siis kultuurilise mitmekesisuse ülddeklaratsioon. kümme aastat hiljem peame me veel kord rõhutama selle deklaratsiooni olulisust. aastal kaks tuhat viisteist kus konfliktid on Lähis-Idas ja ka Euroopas äh, radikaliseerunud, on hävitatud mitmeid olulisi muistiseid, terroristide poolt on äh, tapetud äh, inimesi ja hävitatud hulgaliselt muistised, nad püüavad nii-öelda kustutada ajalugu inimeste äh, mälu ja äh, kaotada ära äh, igasugune kultuuride vaheline dialoog ja mitte juhuslikult ei räägi me siin, äh, meil on ka siin liibe esindajaga, poliitika, välispoliitika kõrge esindaja räägib või praegu on juttu tihti rändevoogudest ja see teema seostub inimõigustega ja meie vastuvõtuvõimega, kogu see arutelu, mis on praegu käimas ja kogu Euroopa Liidu usaldusväärsus tegelikult sõltub sellest. nii et minu arvates äh, ei ole äh, seda väljakutset siiski piisavalt äh, hästi vastu võetud. me peame tõesti vältima, et äh, igasugune ekstreis-, ekstremism äh, sellisel viisil esile kerkiks ja kultuurimõistiseid äh, hävitaks. ja ähm, seega võttes arvesse UNESCO rolli mm, kultuurimälestiste kaitsmisel, parlament äh, võttis vastu ka resolutsiooni teatavasti äh, mälestiste hävitamise teemal. juulis oli ka Milanos meil kultuurikomisjonide äh, kohtumine ja me võtsime seal kohustuse, millest saab ka teie kohustus ja ma loodan, et UNESCO täitevkomitee oktoobrikuus siis tuleb välja sellise rahvusvahelise tugeva algatusega Äh, pannakse kokku äh, vastav äh, töörühm, mis siis selle projektiga edasi läheb. Te teate, et me rääkisime kultuurimälestiste hävitamisest ja käsitleme seda inimsuse vastase kuriteona. seega oleks meil tarvis sellist kiire sekkumise rühma töörühma. ja me pöördume sellega äh, nõukogu poolele, loodame, et saame äh, selle mm, ka äh, vastused. kultuuriline dialoog selles väga keerulises olukorras ja vastuolulises olukorras mängib äärmiselt olulist rolli. ma loodan, et komisjon tuleb välja ka teatisega uue Euroopa Liidu diplomaatia kohta, mis võtab arvesse seda julgeoleku eh, elementi ja ka uut ehm, partnerlust. ja selles, eh, kui me sellist laiemat raamistikku endale ei võta, siis eh, meie oma tegevusega kui kaugele ei jõua. Te teate ju, et koolides ja ülikoolides, kahjuks ka Euroopas, on esile kerkimas rassistlikud, ksenofoobsed meeleolud, meil on välis äh, Äh, võitlejad ja äh, on ka äh, terroristlikule diskursusele vastuvõtlikke inimrühmi. meil on libe komisjoni raport, mis käsitleb võitlust äärmuslusega, aga nüüd oleks meil tarvis siis kolleeg Julie Wordi raportiga edasi minna ja nimetatud konventsioon ütleb, et kultuuriline mitmekesisus on äärmiselt oluline osa inimväärikusest ja selle kaudu ei saa ka e, inimõigusi rikkuda ja me oleme mõnes mõttes selle praegu kuidagi e, silmist kaotanud ja praegu sooviksin öelda, et me peaksime tõesti, ma arvan, et see võiks olla ettepaneku näol äh, meil on tulemas kultuuripärandi aasta ja me peaksime eh, eh, selle pühendama eh, härra Al-Assadile, Süüria kuulsale arheoloogile, kes tapeti hiljuti. suur tänu, palun, nüüd on sõna Irina Pagal. tänan Äh, lugupeetud esinaine, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, äh, minu jaoks on suur au ja rõõm osaleda selle komisjoni töös ja sooviksin esmalt tänada äh, teid, esinaist Silvia Kostat, selle kutse eest ja teie pühendumise eest kultuuri ja pärandiga seotud küsimustele. tänane päev on võimalus ka Äh, rõhutada äh, seda, kuivõrd tihedad sidemed seovad UNESCO-t ja Euroopa Liitu. mõlemad organisatsioonid asetati selleks, et äh, rahu üles ehitada ja Euroopa Liit on selles suhtes äh, väga edukas näide ja ka inspiratsiooniallikas praegusel, praegustel keerulistel aegadel. meie jagame ühtset rahuvisiooni, mis rajaneb erinevuste vastastikusel mõistmisel ja positiivsel mitmekesisuse mõistel. Euroopa moto on just nimelt ühtsus mitmekesisuses ja e, seda seisukohta väljendati jõuliselt e, just täpselt kümme aastat tagasi, kui kahe tuhande viiendal aastal võeti vastu e, UNESCO konventsioon, kultuuriliste väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsioon, mille üks osaline on ka Euroopa Liit. see konventsioon ise rajaneb kultuurilise mitmekesisuse ülddeklaratsioonile, mille UNESCO võttis vastu kahe tuhande eh, esimesel aastal ja millele ka eh, te äsja viitasite. Need eh, kaks instrumenti on kõige olulisemad inimõiguste kaitsel ja avatud kodanikuks olemise mõiste ülesehitamisel avatud ja globaliseerunud maailmas. ja just seda positiivset kultuurilise mitmekesisuse nägemust peame me praegu äh, rõhutama, äh, kui me seisame silmitsi kõigi väljakutsetega Euroopas ja ka äh, kaugemal, kus toimub siis Lähis-Idas nii-öelda kultuuriline puhastus, kus on saabumas suured rändajad, rändevood ja äh, pagulased ja ei ole äh, juhus, et äh, just nimelt kultuuriline mitmekesisus, kesisus on siin sihtmärgiks. kuna kultuuriline mitmekesisus just nimelt kehastab vaba mõtlemist ja vaba elamist, mis on teatud isikutele täiesti vastuvõetamatu ja see on äh, äärmiselt oluline, võttes arvesse just äh, humanitaarkriisi Lähis-Idas ja selles veendumiseks äh, piisabki, kui vaatame kaarti, mis on nüüd ekraanil. ja inimesi kiusatatakse, kiusatakse seal taga kultuurilistel ja religioossetel põhjustel. moslemeid, jassideid, šabakke, kristlasi, nende majad märgitakse ära ja elanikud sunnitakse oma kodudest põgenema kultuuriline, kultuuripärand on sihtmärgiks seatud. see, kas lastakse, muistised lastakse õhku või siis lihtsalt äh, aetakse buldooseritega kokku. siin te näete pilte enne ja äh, pärast äh, Aleppo mošeed ja vanalinna, mis, mida pommitati ja sellised tõesti taastuma, taastumatud paigad nagu Palmüra linn lastakse õhku Beli tempel, Balšamini tempel ja Palmüra matusetormid. me ei räägi siin lihtsalt vanadest kividest ja monumentidest, tegemist on sõjakuritegudega ja neid kasutatakse relvadena sõjas, et kiirendada ühiskondade lagunemist. kuna on tõesti äärmiselt oluline mõista, kuidas äärmuslased kasutavad ära kultuuri eh, niisuguse eh, hirmu eh, strateegia puhul, kuidas nad näitavad seda internetis ja kuidas nad müüvad müstiseid, et oma terroristlikku tegevust finantseerida ja seega ka kohalik elanik peab kuidagi odavalt oma pärandi maha müüma ja ma arvan, et see on äh, väga oluline osa sellest humanitaarkriisist ja ka julgeolekukriisist, kuna nõnda tekitatakse rahvarühmi, kes, äh, kes on kõik oma äh, pidepunktid kaotanud ja kes on lihtsalt manipuleerimisele alluma ja eesmärgiks on öö, ähm, sundida peale niisugune maailma nägemine, kus, nägemus, kus mitmekesisusel ja vabadusel ei ole mingit kohta ja just nimelt kultuuri öö, äh, on siin, on siin seatud sihtmärgiks, kuna öö, äh, see on öö, äh, koht, kus on veel viimane vastupanu öö, vabal, vaba vaimu vastupanu. ja just Palmüra linn näiteks, mis ka äh, illustreerib äh, äh, kultuurivahetust ajaloos roomlaste, pärslaste, Euroopa, Aasia vahel karavani teede kõrval, kus on just nimelt kultuuride segunemine toimunud ja sellele linnale ja selle linna õitsema pannud. ja arheoloog Khaled al-Assad, keda piinati ja kes tapeti ekstremistide poolt, näitab, et siin ei peeta silmas äh, mitte ainult äh, selle äh, linna kuulsusrikast ajalugu, vaid lihtsalt kogu, kõiki neid väärtusi, mida meie soovime tulevikule, tulevikupõlvkondadele jätta. Khaled al-Assad suri kangelasena, et kaitsta inimkonna kultuuripärandit ja ta ei avaldanud kuni lõpuni teatud mõististe asupaika kuna ta oli veendunud selles, et Palmüra tähtsus on eh, tema elust olulisem. meie ajaloo edasikandmine on eh, esmatähtis eh, vajadus ja kui see hävitatakse, siis me sellega loobume juba teatud hulga, teatud määrast oma inimlikkusest. seega me peame püüdma kaitsta inimesi ja nende pärandit ja näitama, et inimkond on oma mitmekesisuses ühtne ja, ja ka oma mm, sekkumistesse peame me äh, lõimima kultuurilised ja haridus, hariduslikud aspektid, seega on väga oluline kaitsta pärandit ja tsiviilisikuid äh, koos, me ei tohiks nende kahe vahel valida. on äärmiselt tähtis äh, investeerida noorte haridusse, kes on just nimelt esimesed äh, Äh, vihaga kauplejate äh, sihtmärgid, me peame varakult pakkuma neile ka põgenikelaagrites perspektiive, mis äh, juhiksid nad kõrvale vägivallast, äärmuslusest, väljarännust ja nii edasi. seega on kultuuridevahelised teadmised ja pädevus äärmiselt olulised iga globaliseerunud maailma kodaniku jaoks, ta peab tundma enda kultuuri, teiste kultuuri ja neid sidemeid, mis meid ühendavad. ja seda peab tegema kõikjal, ka Euroopas. ja see on ka ÜRO hiljutise konverentsi sõnum, mida, mis korraldati Pariisis, mida juhatas äh, Prants-, juhatasid Prantsusmaa ja Jord-, Jordaania, mis puudutas äh, äh, Lähis-Ida ohvrite Äh, tagakiusamise ohvrite kaitset ja see, ja seal pandi paika ka äh, uus tegevuskava. samamoodi Milano konverents, mis toimus juulis, äh, kus siis osalesid kõik Euroopa kultuuriministrid ja Itaalia tuli seal välja siis uue tegevuskavaga kultuuripärandi kaitseks. seega on meil tarvis äh, luua niisugust poliitikat, mis suudaks sellist nägemust praeguses maailmas edasi kanda ja see on ka UNESCO põhitegevus. konflikti algusest saadik on UNESCO rahvusvahelist äh, kogukonda teavitanud ja hoiatanud, me oleme võtnud vastu kaks äh, resolutsiooni sügisel, ühe ja teise aprillis ja mis maikuus siis äh, võeti äh, uue resolutsiooni äh, vormis ühehäälselt vastu ÜRO Peaassambleel. ja nende aluseks on kõik UNESCO konventsioonid, sealhulgas ka deklaratsioon, mis puudutab kultuuripärandi tahtlikku hävitamist, mis võeti vastu aastal kaks tuhat kolm juunikuus Bonnis algatasin ma ülemaailmse koalitsiooni kultuuripärandi kaitseks, mis koondab kõiki osapooli liikmesriike, äh, kodanikuühiskonda ja meediat. praegu, kui me ei saa koha peal tõhusalt äh, sekkuda, on meie esimeseks prioriteediks võitlus äh, kultuuripärandi ebaseadusliku kaubanduse vastu. me äh, töötame koos Julgeolekunõukoguga, et rakendada resolutsiooni kaks üks üheksa üheksa, mis võeti vastu veebruarikuus ja mis seostab omavahel äh, kaubi-, kau-, kaubanduse, kaubitsemise ja terrorismi finantseerimise ja keelab Äh, kultuurimuististega äh, äh, kauplemise, mis tulevad Iraagist ja Süüriast. praegu on see jõudnud tõesti uskumatute proportsioonideni ja te näete siin pilte, kus on siis kaevatud ja otsitud neid muistiseid Apameas, Tura Euroopas, Palmyras ja me oleme siia koondanud ka hulk, hulga partnereid, Interpol, Rahvusvaheline Tolliorganisatsioon, muuseumid, kunstiturud ja siis seda kõike koos liikmesriikidega. me töötame eh, ka eh, ICOM-iga koostöös, kes on avaldanud siis uue punase eh, nimekirja äh, kultuurimuistidest, mis on Iraagis ohus, nii nagu ka juba Süüria jaoks on see olemas. Norra, Saksamaa, Šveits, Sloveenia, Prantsusmaa on oma seadustandlusi äh, tugevdanud, on äh, parandanud äh, kauba päritolu kontrollimist ja kolmkümmend riiki on lisaks nendele veel sarnaseid meetmeid vastu võtnud, näiteks Holland arendab koolitusprogramme tolli ja politsei jaoks ja teised riigid, nagu näiteks Eesti, tugevdavad koostööd turuosalistega, näiteks veebilehtedega, kus toimub äh, mõististega kauplemine ja Põhjamaad on algatanud äh, uue initsiatiivi, et võitlema, et võidelda äh, musta turu vastu ja Rootsi püüab siis sellist eriüksust luua Itaalia karabineeride eeskujul. Prantsusmaa näiteks on tugevdanud äh, rahavoogude järelevalvet ja ka kontrollimeetmeid ja nõutavat hoolsust, et siis lihtsustada Äh, varastatud äh, esemete tagastamist. Äh, Saksamaa on algatanud projekti nimega Illicid koostöös UNESCO-ga, kus siis koondatakse kogu info kultuuripärandi ja ebaseadusliku kaubitsemisega seoses ja meie teeme koostööd ÜRO Koolituse Teaduse Instituudiga, UNOSOT-iga, et hinnata reaalajas äh, kultuuripärandi olukorda Süürias, Iraagis, Liibüas ja Jeemenis. ja me teeme koostööd ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga, et võidelda äh, nende äh, kuritegude vastu. et tõesti oleks võimalik peatada need kuriteod Endastki mõista on äh, koolitus, haridus selle strateegia keskmes, kuna siin peavad koostööd tegema tollitöötajad, eksperdid, politseinikud ja mitmetest äh, erinevatest sektoritest pärit äh, eksperdid. Euroopa Liit on selle tegevuse esmatähtis partner meie jaoks. ja ma olen veendunud, et ähm, me nõnda ka e, edu saavutame, me oleme e, Süüria, Iraagi puhul juba mitmeid kiireloomulisi tegevuskavasid algatanud seoses ka noorte e, haridusega, kultuuripärandi kaitsega ja Euroopa Liidu abil oleme me ka asutanud Süüria kultuuripärandi seirekeskuse. aprillis äh, võttis Euroopa Parlament vastu ajaloolise resolutsiooni äh, äh, ISISe hävitustöö teemal ja kohe pärast seda, kui võeti vastu resolutsioon kaks üks üheksa üheksa ÜRO julgeolekunõukogus võttis Euroopa Ülemkogu üle eh, keelu eh, kaubitseda Iraagist ja Süüriast pärit eh, muististega ja mitmeid meetmeid on vastu võetud selles samas suunas, aga neid meetmeid võib veel tugevdada. on meil olemas juba direktiive, mis lähtuvad otseselt UNESCO tuhande üheksasaja seitsmekümnenda aasta konventsioonist ja ma ütlen siin ka direktiivile üheksakümmend kolm murd seitse märtsis tuhat üheksasada üheksakümmend kolm, mis äh, äh, võimaldab äh, anda siis tagasi või tagastada ebaseaduslikult ühest liikmesriigist teise üle viidud kaupa. ja seda direktiivi on märkimisväärselt nüüd tugevdatud koostöös UNESCO-ga direktiiviga kaks tuhat neliteist kuuskümmend, viieteistkümnendat maist kaks tuhat neliteist ja siin on siis, tugevdatakse mitmeid kontrollimehhanisme, näiteks siis puudutab nüüd kõiki kultuurivarasid, aegumistähtaega pikendatakse ühest aastast kolmele aastale Äh, siis on palju tugevam või tõhustatum koostöö Euroopa äh, liikmesriikide vahel siseturu tänu siseturu infosüsteemile ja tõendamiskohustus äh, nii-öelda pööratakse ümber, ehk siis varastatud kauba ostja peab ise tõestama, et tema on kontrollinud oma ostetud kauba päritolu. ja ma olen kindel, et et äh, need äh, arengud annavad tunnistust äh, märkimisväärsetest edusammudest ja need lähtuvad UNIDRO konventsiooni sätetest. Euroopa liikmesriikidel on kuni aasta lõpuni siis aega selle direktiivi ülevõtmisega ja UNESCO on valmis neid selles toetama. UNESCO on valmis ka toetama parlamenti ja komisjoni, et tugevdada kultuuriga seotud kaupade importiga seotud äh, reegleid. ma tean, et on juba äh, Euroopa Liidust äh, välja veetavate kaupade puhul üsna ranged reeglid olemas, kuid praegu ei ole näiteks välja arvatud Iraagi ja Süüria päritolu kaupade puhul ei ole mingeid piiravamaid meetmeid pidades silmas kultuuripärandi kaitset. samas on niisugused meetmed olemas toiduainete või metsloomade kohta. ja kuivõrd Euroopa Liidu eh, liigi, riigid on eh, ühel nõul selles osas, et tuleb kaitsta oma eh, rahvuslikku kultuuripärandit, peaksid nad ka samamoodi tagama seda, et äh, nad ei oleks kaasosalised äh, teiste riikide kultuuripärandi hävitamisel. ma tean, et äh, komisjon valmistab ette uuringut aastaks kaks tuhat kuusteist, mis käsitleb just selle valdkonna võimalikke uusi reegleid ja mul on väga hea meel ja UNESCO on valmis selles arutelus osalema, see on keerukas teema ja see kõik võtab aega, kuid seni, kuni Euroopa Liidu sätted ei ole täielikult harmoneeritud, siis me võime siiski koostööd teha näiteks tollitöötajate koolituse valdkonnas näiteks ekspertide ja andmebaaside äh, äh, veebipõhist äh, konsulteerimist saab paremini korraldada, et kontrollida esemete päritolu, ka kunstiesemetega ka kauplejate koolitusele võib tähelepanu pöörata ja üldisemalt, et kaitsta mm, kultuuri pärandit ja et kaasata kultuurimõõde eh, eh, humanitaaroperatsioonidesse ja rahu tagamise operatsioonidesse. UNESCO Euroopa Liidu koostööd võib seega eh, süv-, veelgi enam süvendada. me võime luua uue kultuurilise diplomaatia, mis on kooskõlas praeguse kriisiolukorraga, mis võtab seda arvesse ja kus siis kultuur oleks tõesti väga, äh, äh, oleks selline keskne äh, mõjufaktor ja kultuurilise mitmekesisuse ülddeklaratsioon näitas, et sellel on selge seos olemas inimõigustega. kahe tuhande viienda aasta konventsioon näitas, missugune on kultuuri potentsiaal arengus, innovatsioonis ja loovuses ja nüüd oleks äh, tarvis sellist kolmandat sammu, et kaitsta mitmekesisust kriisiolukorras, karistada neid, kes äh, hävitavad kultuuri ja võtta seda arvesse ka meie sekkumismehhanismides. praegu on Euroopa Liidus, Euroopa Parlamendis ettevalmistamisel resolutsioon äh, koos siis ÜRO süsteemiga ja see on üks võimalus seda veel kord rõhutada. liikmesriigid, UNESCO liikmesriigid võtavad vastu uue strateegia kultuuripärandi kaitsmiseks ja Euroopa Liidu panus sellesse on esmatähtis. ja äh, need on kõik võimalused, millest me saame kinni haarata ja mul on tõesti kavatsus ka seda teha. daamid ja härrad, kultuurilise mitme-, daamid ja härrad, kultuurilise mitmekesisuse kaitse on enamat kui lihtsalt kultuuri puudutav küsimus, me räägime siin kodakondsusest, me räägime sellest, kuidas õppida üheskoos teineteise kõrval elama, me räägime siin sellest, kuidas ideede ja kultuuride rikkus äh, kanda üle jõuks, äh, mis toob kaasa arengu uuendamise, selle asemel, et see tooks kaasa ebausku ja hirmu kultuuriline mitmekesisus on tänaste ühiskondade reaalsus ja see tähendab seda, et meil on vaja uusi po kaasavaid poliitikaid ja osaluspoliitikaid. sellel aastal tähistame seitsmekümnendat UNESCO aastapäeva ja ÜRO seitsmekümnendat aastapäeva ja on väga öö, sümboolne, et sellel juubeliaastal tähistame me ühtlasi ka kahe tuhande viienda aasta konventsiooni kümnendat aastapäeva. see on konventsioon, mis puudutab siis kultuurilise eneseväljenduse mitmekesisust ja ma arvan, et me oleme täna võimaluse ees, erakordse võimaluse ees selleks, et luua uus äh, kultuurilise mitmekesisuse leping, et uuendada selle olulisust kõikide ühiskondade jaoks majandus- ja sotsiaalraskuste kriiside ajal äh, teinekord ühiskonnad äh, sulgevad end teiste ees ja ma arvan, et pagulaste kriis on äh, väga kõnekas näide, millega pannakse praegu Euroopa väärtused ja solidaarsus proovikivi ette. rohkem kui kunagi varem on meil vaja uut kultuurset kirjaoskust, meil on vaja ühiskondade, eriti noorte inimeste vahel edendada austust mitmekesisuse vastu, mis meid rikastab ja tuleb tagada see, et inimõigused, mis meid ko-, koondavad, püsiksid ka tulevikus, see on Lähis-Ida kriisi lahenduse võt-, võt-, võtmelahendus see regioon ei ole olnud kunagi nii noort nägu, kolmandik äh, elanikkonnast, sada miljonit inimest on vanuses viisteist kuni kakskümmend üheksa, väga paljud, liiga palju nendest on olnud koolist liiga kaua kõrval, tegemist on väljakujuneva kadunud põlvkonnaga, nad on äh, vihale ja moonutuste ja ekstreemsetele moonutustele väga avatud, kes, äh, inimesed, kes kasutavad ära nende frustratsiooni me peame neid kaasama, kasutama ära nende oskused, need positiivselt meie ühiskondadega siduma. me peame kultuurijõudu toetama, sest see toob kaasa loovuse, lepituse ja ühtsuse. ja sellepärast me peamegi kultuuri ja hariduse rolli tugevdama rahupoliitikas sest tegemist ei ole mitte ainult kultuur, kultuuri või haridusküsimusega, vaid me räägime siin humanitaar- ja julgeolekuolukorra lahutamatust äh, osas. koos Euroopa Liiduga oleme üles ehitanud äh, meetmed nende probleemide lahendamiseks. ja me saame veelgi rohkem ära teha, nii nagu me Luksemburgi kui eesistujariigiga sellest ka rääkisime, Luksemburg on pühendunud UNESCO eesmärkidele ja väärtustele üheskoos oleme me käivitanud äh, seninägematu NetMed äh, noorsooprojekti, millega me jõustame noorsugu ja ühendame võrgustikke kümnes Vahemere riigis selleks, et avaldada võimalused ähm, kaasatuseks ja osaluseks. Euroopa Liiduga koostöös äh, tegeleb UNESCO sellega, et haridus jõuaks pagulaslaagritesse Jordaanias, Süürias ja Iraagis käisin ise hiljuti vaatamas mõningaid meie projekte Jordaanias ja Iraagis, mida toetanud on ka Euroopa Liit ja ma tean, millist mõju see töökoha peal omab. me peame neid noori inimesi toetama, noori mehi ja naisi, kes on nii haavatavad vägivallale ja ekstreem, ekstremistidele Need on projektid, mida oleks võimalik korrata ka mujal ja neid laiendada, on väga oluline, et kõik programmid hõlmaks endas ka kultuurilise mitmekesisuse õpetamist, seda olukordades, kus on väga palju erinevaid rahvaid koos ja peavad üheskoos raskustest üle saama ja sellepärast me peamegi rääkima kultuuripärandist, inimkonna kultuuripärandist, kultuurilisest mitmekesisusest koolides. ja just sellepärast ma käivitasingi Unite for Heritage kampaania eelmise aasta, äh, selle aasta märtsikuus Bagdadis kui äh, ma külastasin Bagdadi ülikooli, selleks, et luua ülemaailmne liikumine kultuurilise mitmekesisuse jaoks. me näeme selles vabaduse ja inimväärikuse keelt. ma olen äh, Iraagis olnud kaks korda ja äh, seda kordas ka peaminister Abadi, tema ütles nimelt, et ignorantsus on rahvavaenlane number üks noorsugu, kes ei tunne enda oma ajalugu, iseenda ajalugu, on äh, ekstremismidele väga lihtsad äh, sihtmärgid, nad äh, ütlevad ennast lahti oma naab-, naabritest ja ei saa aru, et tegelikult on nad nende vennad. see on nii Iraagis ja ka teistes konfliktipiirkondades, aga ka Euroopas. mitte midagi ei ole ohtlikumat kui viha ja teistest ärapöördumine. ja see võtab praegu Euroopas äh, Äh, maad. Äh, ajalugu äh, peaks meile meenutama seda, millised ohud see endaga kaasa toob ja sellepärast ongi UNESCO nii palju tähelepanu pööranud inimväärikusele, ajalooõppele. näiteks meie holokausti õppeprogramm, mis on olnud väga edukas ja me oleme võrrelnud tollal toimunud tänaste rahvamõrvadega, mida kahjuks tuleb ette üle terve maailma. teeme seda koostöös ajaloolaste, ekspertide, kohalike võimudega. oleme keskendunud sellele, et millist ilmingut, ilmingu, millise vormi on täna võtnud antisemitism ja võõraviha. ja see ongi UNESCO tegevuse keskmes UNESCO peab õpetama globaliseerinud äh, maailma elanikkonnale, mida tähendab kultuuriline mitmekesisus ja sellepärast me olemegi pannud äh, endale paika uued strateegiad äh, ja peaasjalikult keskendunud eesmärgil number neli, haridus, nimelt ülemaailmne kodanikkond, kodakondsus, selleks, et anda inimestele oskused koos elamiseks ma arvan, et äh, on, meil on ka palju positiivseid äh, eeskujusid. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Timbuktu äh, linn kannatas laastamise all, laastati terve nende kultuuripärand. see oli õudne, miljoni aasta vanune pärand lihtsalt hävitati. Teil on veel võib-olla meeles see, kuidas manusk-, manuskripte lihtsalt põletati tuhande aasta vanused äh, mausoleumid hävitati ja me teame seda, et relvastatud grupid äh, võtsid need neliteist püha mausoleumi oma sihtmärgiks ja need on kant-, need olid ju ka kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja. käisin seal aastal kaks tuhat kolmteist äh, Prantsusmaa president Francois Hollande'iga ja andsin seal lubaduse, et UNESCO ehitab need monumendid ülesse kaks aastat võttis see aega, aga me saime sellega hakkama, käisin juulikuus Timbuktus ja tähistasime seal nende mausole-, mausoleumide ülesehitust. ma olen näinud, kui suurt rõõmu kohalikud inimesed sellest tundsid ja kuidas nad hoolivad kultuurilisest pärandist, nad näevad sellest jõu ja usaldusväärsuse eneseusu allikat, äh, nad näevad selles võimalust äh, lepitust leida ja ma nägin, kui oluline see nende jaoks oli taastada see pärand. Äh, tegemist on tuhandeaastase tarkuse ja teadmiste pärandiga, mis pärineb nende enda eelisadelt, see andis neile võimaluse tunda ennast jõust-, jõustatuna ja väärikana see ülesehitustöö oli jällegi võimalik ainult tänu Euroopa Liidule ja ma olen väga tänulik teile selle eest, sest et see on tõendiks sellele, et me jagame ühtseid väärtusi ja öö, lähtume nendest väärtustest. samamoodi oli ka Bosnia-Hertsegoviinas Mostari öö, silla taastamisega. just kümme aastat tagasi võeti see UNESCO pärandi nimekirja, see oli lepituse ja paranemise sümboliks pärast jubedat sõda Euroopa südames kõik see, daamid ja härrad, näitab seda, et kultuur on tugevam kui viha, mis iganes on takistused, jääb kultuur igal juhul võidule. kultuur ei tähenda mitte ainult kivi või hooneid, kultuur tähendab identiteeti ja kuulumist. see defineerib meid inimestena, see on vastupanu allikas, jõuallikas selleks, et vaenulikkusele vastu anda, see on võimalus äh, dialoogiks, lepituseks. kultuur äh, annab meile võimaluse mitmekesisusest äh, kasu lõigata, see on allikaks innovatsioonile, uutele ideedele ja uutmoodi mõtlemisele, see on mootoriks jätkusuutlikule ja läbimõeldud arengule, see toetab äh, omanditunde tekkimist ja inimeste kaasamist ja sellega me peamegi täna ka tegelema ja see ongi UNESCO kõikide jõupingutuste peamiseks eesmärgiks. me tahame kultuuris äh, näha mootorit äh, uue jätkusuutliku arengu agenda juures ka, mis võetakse siis ÜRO-s äh, vastu kahe nädala pärast. ja selles vaimus ehitasime üheskoos ka selle ekspertide, ekspertide meetme üles Euroopa Liiduga Expert Facility, millega me toetame kolmeteistküm-, kolmeteistkümmet arenguriiki, toetamaks nende kultuuritööstusi. see on majanduskasvu ja kaasatuse mootoriks meie meelest. Üle terve maailma oleme me toetanud üle kaheksakümne riigi, projekti viiekümnes riik, kaheksakümne projekti viiekümnes riigis selleks, et loovust ära kasutada ühiskondade muutmiseks. ja ma tean, et see kultuurivorm äh, on äh, ka äh, Luksemburi eesistu-, Luksemburi eesistumise ajaperioodide sees. Euroopas me oleme näinud ja ka mujal maailmas seda, kuidas kultuur annab väärikuse, kuidas selle läbi on võimalik saada üle sotsiaalsetest ja majanduslikest raskustest, kuidas see annab meile usalduse ehitada üles parem tulevik ja sellepärast me peaksimegi kaasama kultuuri ja hariduse oma rahu ülesehitamise strateegiate keskmesse ja enne kui ma lõpetan, lubage mul äh, tsiteerida äh, Euroopa Parlamendi välispoliitika esimeest härra Elmar Brokki, kes hiljuti ühe arutelu jooksul ütles, äh, debatiks oli äh, usuline dialoog, et mitte kellelgi ei ole õigust otsustada teiste saatuse üle. sallivus äh, tähendab seda, et teisi koheldakse võrdsena ja demokraatlik riik peab andma kõigile võimaluse elada vastavalt nende veendumustele ja veel, ütles härra Brock täna me oleme tunnistajaks sellele, et usku kasutatakse vabandusena suruma peale omaenda absoluutset tõde teistele ja näitab seda, et inimelu ei tähenda midagi, need on väga jõulised sõnad ja sellepärast ma tahtsingi härra Brocki siinkohal tsiteerida. ja lisaks sellele arvan ma ühtlasi, et see näitab ühtlasi ka seda, kui oluline on meie kop-, koostöö, UNESCO koostöö Euroopa Liiduga, kui oluline see on ja kuidas see võib olla tugevam ja ma olen siin selleks, et äh, näidata üles veendumust äh, selles, et Euroopa Liit ja UNESCO peavad koostööd tegema. Thank you, thank you. suur tänu, suur aitäh, äh, proua Pukova, selle inspireeriva sõnavõtu eest. meie jaoks on väga oluline äh, kuulda neid sõnu. tegemist on väga raske perioodiga ja me loodame igal juhul teie toel, toel nende kuude jooksul. ma tahaksin öelda, et me oleme jäänud ajast maha meil on kümme minutit enne järgmise paleeri juurde minemist aega ainult ja ma paluksin koordinaatoritelt ja raportöörilt, kes tahavad sõna, palun jääge kahe minuti sõna, kõne juurde, meil on siin juba kolm sõnasoovijat, ütleb esinaine. ja siis proua Pukova saab kiiresti vastata pärast seda. nii et kõigepealt. Fernand Brandanant on palunud kõigepealt sõna täna võtsime vastu arvamuse eh, tema enda poolt koostatu, mis käsitleb eh, ÜRO eh, struktuurides Euroopa Liidu rolli ning oleme pööranud selle kultuurile ja haridusele erilist täht-, tähelepanu. suur tänu teile, proua esinaine, püüan olla väga lühida sõna, kõneajaga, sellepärast et te palusite meilt lühidalt kõneleda proua peadirektor, äh, väga suur äh, rõõm on olnud meil äh, kuulda teie sõnumit ning ma võin tõesti öelda, et oleks hea mõte, kui teie sõnavõttu saaks edasi suunata mitte ainult meie komisjoni liikmetele, sellepärast et, vaid kogu parlamendile, sellepärast et teie sõnavõtt täna oli väga muljetavaldav siin. nii nagu äh, esinaine juba ütles, oleme meie oma arvamuse kallal tööd teinud, mis äh, ka nende teemadega tegeleb, millest te täna rääkisite äh, äh, te-, teiste hulgas võeti vastu muudatusettepanek nelikümmend kaheksa selle raporti puhul, mis kutsub üles õigusloomeliste aktide harmoniseerimisele, mis puudutab kultuuripärandi kaitset ning ka äh, kultuurimälestistega kauplemist. Euroopa Parlament, äh, äh, parlamendi roll ning Euroopa Liidu roll on näidanud meile seda, et see teema on oluline, aga samas väga sageli võtame me vastu otsuseid, aga nende rakendamine võtab väga palju aega. eriti just kultuuripärandi kaitse ja ka äh, Äh, kunstiteoste illegaalne kaubitsemine on äh, tihti sellised äh, kuritegevuse liigid, mida ei ole võimalik avastada, tagasi pöörata. mida meie saaksime teha koostöös UNESCO-ga selleks, et sellised tendentsid ei jätkuks? oleks kena ka, kui need meetmed, mida, mille kallal me töötame, näiteks Euroopa Parlamendis, tuleksid ka komisjoni poolt ja liikmesriikide poolt äh, ning äh, kui neid praktikas kiiresti rakendatakse, sest et äh, igasugune venitamine tähendab seda, et me peaksime tegelikult võtma vastu kiireid meetmeid, mida parlament ka äh, toetaks. suur tänu, ütleb esinaine. loomulikult selle olulise kõne me jagame ka edasi järgnevalt eh, Petra, siis eh, proua Trüppel, siis Julie Ward ja teised kolleegid. Eh, ning palume ainult, et koordinaatorid saaksid täna sõna siin hetkel, et me ei läheks üle ajakava ja palun kolleegidel, palun hoidke omad küsimused hilisemaks. jah, suur tänu, suur aitäh teile, proua Pokova, teie väga hea ja mulle näib ka väga ajakohase äh, kõne eest. Äh, äh, ma saaksin kirjutada alla ilmselt igale lausele selles kõnes. mul on eriti hea meel ka selle eest, et te olete püüdnud selgitada, et kultuuripärand ei ole miski, mida saab piirata kuidagi, vaid kultuurid Euroopas, Kesk- ja Lähis-Idas on mõjutanud üksteist ajaloo jooksul ning äh, nende mõjutuste läbi on nad edasi arenenud ja ma olen äh, täiesti veendunud, et äh, ühiskond, äh, kes ei tunne omaenda ajalugu ja kultuuri, neid ei oota ka eriti ere tulevik. sellepärast, et oma kultuuriga tuleb silmitsi seista, selle peale mõelda ning ka kriitiliselt läheneda, kui vaja. olen viimasel ajal kuulnud palju äh, Äh, selliseid äh, väljaütlemisi, et kuidas me tegeleme mingisuguste iidsete kividega, selle asemel, et me pea-, äh, et hoolitseda inimelude kaitsmise eest. ühest küljest jah, on see õige, aga teisest küljest tuleb öelda, et kultuuripärandi kaitse ja inimõigused on väga tugevasti omavahel seotud ning kultuuripärandi kaitset on vaja tagada iga hinna eest Äh, ilma, et äh, jätta äh, märkamata sealjuures ka inimesed ja nende õigused, aga mõlemad on tõesti väga tugevas seoses omavahel ja seda te olete väga sõnaselgelt siin välja öelnud ning suur aitäh teile veel kord, et te näitasite veel kord, et UNESCO-l on väga tugev tahe töötada Euroopa Komisjoni ja parlamendiga koos selleks, et nende teemadega tegeleda ning äh, kultuuridevahelist äh, dialoogi toetada ja tehtud otsuseid juba ka äh, praktikas rakendada, seda vajab täna Euroopa ja ka Lähis-Ida ning muud piirkonnad. suur aitäh, Petra, Helga Trüppel, palun! suur tänu, suur aitäh, proua Pokova, teile sissejuhatava sõnavõtu eest, see oli väga inspireeriv, eriti mis puudutas seda, et Euroopa Liit ja UNESCO peavad tegema paremat koostööd ning äh, küsimust, kuidas äh, uut äh, kultuuridiplomaatia kontseptsiooni paremini ellu viia, see ei ole ülevalt alla lähenemine, vaid oluline on, kuidas inimestega, mm, kes nende küsimustega tegelevad, kontakti saada. ma tuleksin tagasi pagulaslaagrite teemale, sellepärast et te ütlesite, et oluline on seal kohal olla õpetada eriti just eh, noori inimesi, tüdrukuid ja poisse, et nad eh, saaksid eh, õiget taju, mis on globaalne kodakondsus, kultuuriline paljusus ja kultuuritaust ja päranditaust üldiselt. küsimus on, mida siis teha paremate tulemuste saavutamiseks paremini järgnevalt, aitäh. aitäh, Julie Ward, palun. suur tänu ma tean, et äh, hiljem on meil ilmselt aega seda rohkem arutada, aga kõigepealt äh, suur aitäh, et äh, nimetasite pidevalt sõnu uus ja uuendamine ning uuenduste vajadus kogu oma kõne jooksul. tegite seda nii mineviku, oleviku kui tuleviku kontekstis mind huvitavad noored, lapsed, meie tulevane põlvkond ning olen ka laste õiguste töörühmas siin parlamendis ma juba ütlesin, et me tahame töötada koos, leida võimalusi ÜRO institutsioonidega, et Euroopa nimel tööd teha, see on minu jaoks väga tähtis, aga ma äh, tahtsin rõhutada seda, kuidas saavad erinevad institutsioonid väga tihedasti koostööd teha äh, äh, igale kolleegile nüüd veel üks minut, ütleb esinaine. ja siis, siis võtame kokku üks minut siis kõigile. suur tänu. Äh, mina tahaksin ka äh, öelda aitäh äh, selle kõne eest, mida te pidasite ja mul on üks kommentaar. ma arvan, et oleks palju lihtsam pagulaste küsimust täna lahendada, kui meil oleks juba rohkem arenenud kultuuripaljususele lootev ühiskond, eriti mis puudutab lapsi, laste harimist Äh, siis äh, oluline on see, et eritaustega lapsed äh, saaksid omavahel hakkama ja koos elada. ja mis õpetajatesse puutub, siis meil ei ole praegu erinevaid õppekavasid ja programme. me teame, et paljud lapsed, kes meie juurde jõuavad, on monokultuurilises keskkonnas kasvanud ja kasvatatud ning neil on erinevad teadmiste kihid Äh, meil on vaja programme, äh, programme on äh, Euroopa Liidus küll, aga just meie fookuseks peaksid olema õpetajad, sest nemad on teadmiste edasiandjad. järgmine kõneleja. suur tänu, proua Bokova, et käsitlesite siin kultuuridevahelise dialoogi ja vastastikuse mõistmise teemat nõnda põhjalikult, see on äärmiselt oluline, võttes arvesse viimase aja traagilisi sündmusi ja rändevoogusid, mis Euroopasse on saabumas, tekib küsimus, ähm, kuidas siis ähm, rakendada lõimimisstrateegiaid täna toimus meil hääletus resolutsiooni üle, mis käsitles meie eesmärkide paremat saavutamist. mina olin äh, sotsiaaldemokraatide variraportöör äh, ja vastastikuse mõistmise memorandumi allakirjutamine äh, äh, tugevdas meie koostööd, kuid ma arvan, et meil peaks olema Euroopa Liidu ja UNESCO vahel tihedamad seosed, me peame jõudma kaugemale puhtalt äh, finantsküsimustest, me peaksime ühiselt projekte läbi viima, meil peaks olema pidev kultuuri ja hariduse teemaline dialoog ja seda pikas perspektiivis seega ma äh, kutsun äh, teid äh, üles niisugust pidevat dialoogi pidama, tänan. Eh, suur aitäh! ma igal juhul toetan kolleegide eelkõnelejate sõnu. tahaksin ka lisada omad tänusõnad proua Pokova teile, kes on tuletanud meile ühte e, erinevaid väga olulisi asju. üks asi, mida ma tahaksin mille juurde tahaksin tagasi pöörduda, on siis kultuuripärandi ja inimõiguste vaheline ühenduslüli. sellepärast, et teie ettekandes, äh, proua, te ütlesite väga õigesti, et äh, see küsimus ei ole seotud just rikkumiste äh, leidmisega ja tuvastamisega, vaid heade lahenduste leidmisega. Te rääkisite laste ja noorte harimisest, tänases pagulaskriisis, ka pagulaslaagrites nii et neid ei kasutataks äh, vääriti ära. ja te rääkisite ka teatud mälestusmärkide taasülesehitustööst, mis on ka väga oluline. Äh, lisaks sellele, millest te juba rääkisite, kas on praegu käimasolevaid projekte veel, mis äh, toetaksid selliseid tegevusi? suur tänu, suur aitäh teile erinevate kommentaaride eest, ütleb esinaine proua Vookova, teil on vastuseks nüüd ka sõna. suur tänu, proua esinaine ja suur aitäh kõikidele kõnelejatele samuti heade sõnade eest ning selle eest, et jagasite ehm, neid samu mõtteid tegelikult, mida mina täna väljendasin. ma arvan, et oluline on alustada sellest, milline peaks olema äh, uus äh, kultuuridiplomaatia algatus Euroopas ma arvan, et see sõnum on väga tähtis. Äh, viimane kõneleja mainis seda, aga ma arvan, et äh, kõik kõnelejad äh, seda ka kajastasid. ma arvan, et koht, ma kohtun täna hiljem proua Mogheriniga ning arutan ka seda, kuidas seda olulist sõnumit edasi arendada. Pariisi konverentsil, mis puudutas äärmuslust, vähemusi, me alustasime seda dialoogi UNESCO-l, meil on sõnum ja me selle kallal töötame. ja siin ma arvan, et me peame just ühenduslülid kultuuri, eh, pärandi, inimõiguste, eh, mitmekesisuse ja hariduse vahel seadma. ja Lähis-Idas me praegu näeme tegelikult kõikide nende aspektide väga intiimseid eh, ühenduslülisid. humanitaarkriisi ei saa lahendada, kui äh, seda destruktsiooni on niivõrd palju. Äh, need äh, kogukonnad, kes äh, tagakiusamise eest põgenevad praegu, kui neil nende kätega katsutav ja nähtav, tuntav pärand võetakse ära, siis kui füüsiliselt tahta seda hävitada, nad pannakse teise kohta elama, siis nad tegelikult, neilt võetakse ära nende identiteet, ja seetõttu ongi nad äh, kõikide nende aspekti läbi sihikule võetud. Äh, minevik, olevik, äh, tulevik, ma arvan, et me ei saa tulevikku liikuda edasi, kui me oma minevikku ei tunne, samuti seetõttu, et me teame, et mitmekesisus on tähtis, mikspärast just Palmyra võeti sihikule, on see, et tegemist on erakordse mitmekesisuse väljendusega kultuuripärandi mõttes, kõik, kes on seal käinud, on, tegemist on kõrbe Veneetsiaga, Mirage'iga, kus te lähete ja näete eh, erinevate kultuuride ja tsivilisatsioonide eh, kokkupuutet eh, ning ilmselt on väga palju kultuurimälestusi, mis seda paljusust ja mitmekesisust esindavad, aga Palmira on just selle musternäide ja seetõttu äh, ei, seda ka hävitati. Äh, üks küsimus on muidugi pagulastes ja äh, hariduses ja sealt edasi, mida me saame teha ja millised on kohesed meetmed, mida võtta. ma arvan, et äh, kriitilise tähtsusega on see, et me vaataksime nii noorte haridust, õpetada neile kultuuridevahelist pädevust ja ma arvan, et siin eelkõneleja ütles väga õigesti, et paljudes haridusasutustes on sellest vajakas Äh, kui ma käisin Bagdadis peaministriga kohtumas äh, aasta alguses äh, ja küsisin ta käest, mida me saame teha selleks, et teid toetada, sest me teame, et sektaarne lõhe on läbimas riiki ja nad tahavad rahvuslikku lepitust kuidagi üles ehitada, lepitus on väga oluline selles riigis, siis nad ütlesid, et õpetage meie oma lastele meie Äh, ajalugu, need inimesed ei tea äh, kultuuri, oma kultuuri, teiste kultuuri ning äh, ajaloolist tausta. nii et see on väga oluline. seetõttu ongi meie huvi ja fookus siin globaalsete kodanike harimine, seal õpikute loomine, võtta ära õpikutest kõik, mis õhutab vastandumisele ning ideoloogiline baas ära võtta nii et äh, me oleme loonud selliseid õppemeetodeid ja vahendeid äh, kodanike harimiseks. Äh, käisin just Bordeaux museum, muuseumis, mida ka äärmuslased ründasid ja rääkisin seal keskkooli õpilastega ning ma ütlesin, et tuneeslastel on põhjust olla uhke, sellepärast et teil on niivõrd äh, kauge taustaga pärand äh, ning õpilane küsis mu käest, mikspärast ma pean üldse hindama seda pärandit, mis ei ole minu kultuuri osa, see kuulub kellelegi kusagilt kaugemalt enne mind. ja mina vastasin talle, et niimoodi ju inimkond arenebki. võib-olla voolab sinu soontes ka veri nendelt inimestelt, kes on need mälestised kunagi ehitanud sest te olete ju järeltulijad kõigil, kõigele sellele kultuuripärandile, aga see on muidugi mõtteviisi küsimus. ja oluline viimane küsimus, mida on võimalik teha, loomulikult ei saa me minna sinna koha peale eh, ise, aga esimene prioriteet on kindlasti eh, keelata ära ebaseaduslik kultuurimälestiste kaubitsemine Eh, ei tohi olla karistamatuse ilminguid, eh, me oleme eh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga ja ka prokuröriga koostööd teinud ja nüüd viiakse see kohtu ette Rahvusvahelise Kriminaalkohtu eest, mis puudutab siis kultuurimälestiste hävitamist. Rooma statuuti ei ole vastu võtnud Süüria, nii et seetõttu on seal olukord keerulisem, aga me arutame võimalust, kuidas karistada nende riikide kodanikke, kes on ratifitse-, eh, ratifitseerinud siis selle statuudi. meil on vaja harmoneerimist ja Euroopalt tugevat eh, sõnumit, mis mõjutaks paljusid teisi riike. Eh, väga tugeva sõnumi saatmine on tähtis, mikspärast kultuuripärand on tähtis tänapäeval, kultuuripärandile uus vaade on väga oluline sest kui me mõtleme maailma kultuuripärastit, mis põhineb äh, universaalsetel väärtustel ja see on rahvusvahelise konventsiooni sisu, siis äh, pärast teist maailmasõja, sõda, mis äh, kogu inimkonda on sidunud erinevate kultuurimälestiste kaitsmisel, sellepärast et inimeseks olemine on nende ühine joon paljudes eh, maailma riikides ei tunne kogukonnad, eh, et nad on seotud oma kultuuripärandiga ja see mitmekesisuse tajumine on väga oluline, arvan ma. Eh, lõpetuseks ütlen, sest tean, et aeg on otsas, ütleb kõneleja, tegemist on väga tähtsa debatiga, olen nõus, et kui on võimalik kaugemale minna lihtsalt rahalisest koostööst, küsimus ei ole äh, Eh, selles, et Euroopa Liit maksab eh, UNESCO-le tegevuskulud kinni, vaid eh, tegemist on ühistes väärtustes, ühistes eesmärkidest ning tugeva signaali ja ühtsete poliitikate loomises. see kõik on kriitilise tähtsusega, kui me tahame muu, maailma muuta, suur aitäh teile! suur aitäh teile just nende viimaste sõnade eest, ma arvan, et meie jaoks on täna äh, Äh, väga olulise päevaga tegemist äh, ning see aitab selgitada ka meile väga olulisi teemasid. Äh, just kultuuripärandi ning inimõiguste vaheline side on meie kultuurikomisjoni kontekstis väga oluline mina arvan, et me peame veel süvendama ilmselt neid arutelusid. aga mis äh, täna on veel vajaka äh, nendel väga dramaatilistel aegadel? Äh, me oleme eriolukorras, aga Euroopa Liit annab oma panuse haridus- ja kultuuripoliitikale ning me tahame tege-, teha sellest äh, tuumküsimuse äh, välispoliitika arenguabi migratsiooni puhul äh, on vaja meil rõhutada, et kultuur ja haridus on kaks asja, mis algavad suure tähega. suur aitäh, et tulite, meil on väga hea meel, et me võitleme ühe eesmärgi nimel ning näha on ja tunda on, et me saame konstruktiivselt ka UNESCO-ga koostööd teha loomulikult mitte ainult rahalises mõttes. suur aitäh teile, proua Voogova Ähm, keegi saalist äh, küsib, kas ta saaks sõna pooleks minutiks, esinaine ütleb, et kahjuks ei ole see võimalik, sest me oleme ajakavast väga kõvasti maha jäänud. meil on eksperdid, kes soovivad sõna võtta, võib-olla on teil võimalus äh, sõna saada hiljem. ja äh, nüüd annan koosoleku juhatamise üle oma kolleegile ja mina ise saadan proua Pookova siit saalist välja ja annan nüüd sõna meie ekspertidele, kelle käsutuses on umbes tund aega ja nagu ma ütlesin, meil on ajaga natukene kitsas. okei okay., continuăm în această parte a audiei. hästi, jätkame. Äh, jätkame meie kuulamise teise osaga ja äh, nagu öeldud, hakkame kuulama nüüd eksperte. ja kõigepealt äh, küsimused, mis on seotud siis kultuurilise mitmekesisusega, hariduse rolliga Äh, vastastikuse mõistmisega ja kõigepealt saab sõna professor Mirjam Šambek, kes on Freiburgi ülikooli äh, teoloogiateaduskonnast, tema räägib siis usuteemadel ja me teame väga hästi, et äh, usulised erinevused kujutavad endast tõsist Äh, äh, rikkust ja samas on tegemist ka väga delikaatse probleemiga tänases Euroopas, palun. suur tänu, austatud äh, parlamendiliikmed, austatud kuulajad, suur aitäh selle sõbraliku kutse eest siia Brüsselisse. ma tahaksin seda avatud äh, mõtete jada, mis on omavahel sidunud kultuuri, inimõigused, paljususe, mitmekesisuse ja hariduse, tahaksin siia lisada juurde veel ka religiooni küsimuse ning küsida, kuidas religioon ei ole mitte fookuses kui stressifaktor, vaid eh, kui miski, mis eh, saaks eh, rahule õhutada ja kuidas seda uuesti integreerida. kui me räägime täna Euroopa kontekstis, siis minu arust on inimestel väga erinevad kuvandid. tahaksin siin rõhutada kolme erinevat aspekti. esiteks tahaksin ma öelda, et praegu on religioonid pigem moonutatud arusaamade läbi esitatud Äh, näiteks äh, siin ISISe võitlejad ja Charlie Hebdo äh, juhtumi kaadrid ning Süüria võitlejad, nagu oleme kuulnud praegu just hiljuti, väga hirmutavad on need kuvandid ja pildid ning see mõjutab meie arusaamasid võib-olla rohkem kui aastasadade pikkune soov saavutada rahulikke suhteid veel üks faktor on see, et religioonide kohta puudub ülevaade Euroopas täna täielikult, isegi Saksamaa, mis on usuliselt äh, Äh, väga homogeenne riik olnud, on nüüd äh, ka usuline pluralism igapäevane nähtus. kui me vaatame meie äh, klasside koostist ja õpilasi, siis me näeme, et kolmandik peaaegu meie kooliõpilastest omab migratsioonitausta ja kui me vaatame nüüd vanemate generatsiooni või siis ka koolilaste generatsiooni enda päritolumaade tausta, siis me näeme, et nad tulevad valdavalt islamiriikidest see tähendab, et just need numbrid ka näitavad meile, et kool ning äh, usulise õpetuse kontseptsioon ja ka äh, peab vastama religioossele paljususele, nii nagu see täna on. kui äh, kool tahab mõjutada noori inimesi, kuidas nad saaksid täielikuks ühiskonna osaks ja liikmeks, siis on vaja kultuurilisi erisusi ning ka usulisi erisusi võtta tõsiselt õpetustöös ja kooli lastele peab äh, võimaldatama äh, hoid-, pidama kinni omaenda usulisest taustast äh, usulise paljususe taustal. see tähendab seda, et meil on vaja analüüsida religioone sellisel moel, mis vastab demokraatliku ühiskonna Äh, tavadele ja meil on vaja ka usukogukondadega äh, kooskõlastada neid vaateid ja äh, et kooliõpilased saaksid koolisüsteemis seda tundma. veel ka üks kolmas aspekt, kui me räägime täna usust ja Euroopast, inimesed Euroopas näevad aina rohkem, et nad on konkreetse religioosse eh, kuuluseta. me räägime stabiilsest kolmandikust Saksamaal, see tähendab seda, et umbes kolmkümmend protsenti inimestest eh, ei oma religioosset eh, kuuluvust. Ehm, milliseid järelmeid see tekitab, tahaksin rääkima, rääkida siin kahest osast. esiteks see tendents, et usulist ähm, põhimõtet äh, kuidagi viiakse äh, privaatsektorisse või privaatasjaks äh, muudetakse usku ning see ei kehti mitte ainult islami puhul, aga me näeme, et usukogukondade erisused ning ka see, see põhjus, et usulist kuuluvust paljudel ei ole, Äh, lõpeb sellega, et äh, usk kui selline muudetakse privaatseks asjaks, kes tahab olla usklik, palun, aga ainult oma koduseinte vahel. kui aga usk ei ole kuidagi äh, ühiskondlikus diskursuses arusaadav, kui ta ei pea ennast selgeks tegema, siis see muutub kuidagi laialivalguvaks nii kõnes kui ka sisus ja kõige halvemal juhul võib see tendents viia äärmuslikele liikumistele ning teha ukse täielikult avaliselistele liikumistele. Äh, niimoodi äh, kasutatakse ära destrukti-, destruktiivseid jõude äh, kogukonnas, samas kui usulist diskursust arutatakse avalikkuses äh, Eh, siis eh, see on eh, demokraatia tähtsuse jaoks kõige olulisem. edasi surutakse religioon sageli institutsioonidest, mis tegelevad haridusega, välja, aga selle asemel peaksime me religioonide vahelist õpetustööd rohkem tegema väga paljudes Euroopa Liidu riikides Äh, usualast haridust annavad peamiselt perekond ja usukogukond. Need, see, need asjad, mida lapsed usu kohta õpivad, juhtub kas Koraani koolides või äh, nende kodudes. Äh, ilmselt on selle põhjuseks see, et riik on kirikust lahti seotud ja see ei ole ajalooliselt tähendanud kasulikku hüve kiriku ja riigi mõlema poole Eh, ning eh, eh, selge võimude lahusus on samas Euroopa riikides olnud põhimõte. oluline on minu arust religiooni teema tõstatada jälle avalikkuse eest, sellepärast et nii on võimalik seda arutada ning ka kritiseerida. ma tahaksin siin viidata filosoof Jürgen Habermasile, kes on teatavasti väga religioonikriitiline olnud ning Eh, sekulariseerimisprotsessi taustal on olnud see ka oluline. Jürgen Habermas eh, viimastel aastatel eh, huvitavalt on viidanud sellele, et religioonis on ratsionaalsus ja tähenduspotentsiaal, mis on oluline toimiva demokraatia jaoks. see tähendab seda, et religioonid peavad ise tegema ära tõlke ja tõlgendustöö Äh, ning seda peavad tegema ka ühiskonnad, sest äh, toimiva ühiskonna jaoks on see arusaam äh, humaansusest või inimeseks olemisest väga oluline, nii et demokraatiatel lasub kohustus selgitada seda diskursust usuga ka ühiskonna avalikkuse ees. veel üks argument, mis tuleb nüüd haridusteooriast, haridust äh, võrdsustatakse tavaliselt äh, haridusega äh, kas loodusteadustes või majandusküsimustes. PISA näeb haridust kui mitmedimensioonilist fenomeni, mis tähendab ka viimaste küsimuste arutamist, näiteks filosoofia ja usuküsimustega tegelemist nii et äh, kool peab äh, rajama kohti ja võimalusi sellistele küsimustele vastamiseks. Äh, siin kokkuvõtteks sellest kõigest võib öelda, et meil on tegemist postmodernse ühiskonnaga, kes tunnustab sekulariseerimisprotsesse ning tahab kasutada ära neid viljakalt demokraatia jaoks. minu arust on selle jaoks vaja haridusprotsessidesse tuua ka usuküsimus sisse. Äh, küsimus aga on, kuidas siis äh, usuline haridus tänasel päeval peaks välja nägema? praegu võiksime rääkida pigem religioonide vahelisest äh, haridusest ja ka kompetentsusest, see on küll väga tugev termin, aga me peaksime küsima, mida konkreetselt teha, milliseid samme ette võtta, nii et meie lapsed ja noored oleksid religioonide vahelise kompetentsiga ja arusaamaga kursis. ühest küljest on oluline siin mitmekesisuse arusaama suurendada inimesed peaksid teadma, mis on minu enda kultuuritaust ja usk ja millised on teised kultuurid ja taustad aga sinna ei tohi mitte toppama jääda, siia tuleb ka juurde lisada siis minu enda positsioon usuküsimustes. kas see positsioon kuidagi kinnitab äh, usku, kas mul on usuline kuuluvus ma, või ma distantseerin ennast sellest, see on iseküsimus. aga ma pean olema võimeline selliste asjade üle analüüsima selle jaoks on vaja minu arust äh, sellist oskust, mis äh, oleks kolmes erinevas valdkonnas. esiteks äh, esteetiline pädevus, siin on oluline, et usu mitmed, mitmest dimensioonist üldse aru saada, et see on paljudimensiooniline. edasi reflekti-, reflektiivne pädevus see tähendab teiste usutaustade äh, mõi-, mõistmist ja ka selle väljendusoskust ning lõpuks praktiline pädevus, mida võib näha esiteks oskuses äh, seda tajutavat äh, ka omaenda käitumises ja mõistmises kajastada ning teisest küljest, kuidas seda ka ellu viia Äh, tulen nüüd kokkuvõtte juurde ja räägin nendest küsimustest, mis minu arust on väga akuutsed tänasel päeval. Äh, esiteks, mida demokraatlikud riigid saavad teha selleks, et tugevdada äh, rahu loovat, usu rahu loovat külge ning mida oleks võimalik teha selleks, et erinevatest ühiskondadest ja usutaustast pärist inimesed saaksid rahumeelselt ühiskonnas koos toimida Eh, see küsimus on aina teravam, kuna väga palju saabub eh, pagulasi, enamasti just eh, islami traditsiooniga riikidest ning nemad toovad endaga kaasa hoopis teistsuguse arusaama näiteks usurollist, naiste rollist ning sellest, kuidas kuul-, kuidas omavahel suhtlevad riik ja perekond või riik ja religioon minu arust on oluline siin rääkida religioonist kui identiteedi alustalast. see on äh, identiteedi äh, marker või tuvastav roll, mis äh, inimesi eristab. kui võõras ja teine, kui neid on võimalik tuvastada kui erinevat, kui nad saavad eh, omaenda identiteedi lugu jutustada ja meie seda ka kuulda võtame, eh, siis eh, võib tekkida järgnev olukord. tahan tuua teile näite ühest projektist, mis minu kodulinnas on käima lükatud. nimelt puudutab see lapsi koolis, kes on migratsioonitaustaga, et nad saavad oma paljususest ka aru ja seda näidata.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 very funny very.... jah, väga tore film uh,. Acum vom merge mai departe și o să-l ascultăm. Niisiis, järgmisena äh, tervitame siin härra Parent Van Trieli, äh, kes on rahvusvahelise kultuuride vahelise hariduse assotsiatsiooni peasekretär ja tema räägib sellest, kuidas võidelda sallimatusega ja edendada mitmekesisust. aitäh! Äh, ka mina tahaksin kõigepealt tänada äh, kultuurikomisjoni selle eest, et mind täna siia kutsuti ja iseäranis ühte liiget, Karl Dianot, aitäh, et aitasite mul täna siia jõuda. ma keskenduksin täna teemale, mis minu arvates on pikka aega jäänud tähelepanuta, te näete seda teemat Äh, ekraanil, äh, millised tõendid meil on selle kohta, et äh, mida meie haridustegelastena teeme, et kuidas me üldse teame, et sellel mingi mõju on? mõju noorte inimeste suhtumisele teistesse, kes tulevad teistsuguse taustaga paikadest, millised on nende suhtumised mitmekesisusse ja nõnda edasi Äh, antud hetkel võime öelda, et tõendid on olemas, aga meil on neid tõendeid vaja palju rohkem. Äh, kõigepealt äh, kaasav, ma kasutan seda sõna kaasav ja ma räägin sellest, et selle all mõistetakse vastastikust mõistmist. ma olen kakskümmend kaks aastat kultuuridevahelise haridusega tegelenud Eh, jah, ja need terminid eh, tihtipeale on eksi-, eh, on segadust tekitavad, aga tegelikult viitavad nad kõik ühele ja samale asjale. jutt käib kaasavast haridusest ja kui räägitakse näiteks puuetega inimestest, noortest, siis tihtipeale kasutatakse ka nende puhul kaasavat haridust, näiteks UNESCO teeb seda, et ega mõeldakse seda siis, et erineva taustaga noored kaasatakse haridusprotsessi, et neil on võrdne juurdepääs haridusele, täna neil seda ei ole noored inimesed erinevate taustadega äh, äh, ja eelkõneleja minu, äh, minu arvates sellele juba pisut viitas, nimelt paljud noored inimesed, eriti need, kellel on rändetaust, kes on pagulastaustaga, vähemustest pärit, ei äh, tihtipeale tea, tea, neile tundub, et nende oma kultuur ja ajalugu ei leia õpikutes ja koolis piisavat kajastamist ja seetõttu ei tundu neile, et kool ja klass on koht, äh, kuhu, kus nad peaksid aktiivselt osalema, sest nad ei tunne kuuluvustunnet. Äh, mida ma siis tõendite all silmas pean? Äh, ma olen tegelenud holokaustialase haridusega, inimõiguste alase haridusega, kultuuride vahelise haridusega ja teinud seda juba kakskümmend kaks aastat Äh, selle aasta alguses ähm, pöördus minu poole Euroopa Komisjon äh, ja mul koos kahe teise eksperdiga paluti koostada raport äh, selle kohta, mis siis tegelikult toimib. mida tõendid ütlevad, mida teadusuuringud näitavad? mis on need asjad, mis mõjutavad noori, mis mõjutavad õpetajaid? niisiis veebruarist, märtsist alates oleme selle raportiga töötanud ning tahaksin juhtida tähelepanu mõnele asjale. aga minu arvates on meil üks suur probleem. Äh, üks äh, esimesi asju, mida oma kaasautoritega, kellest üks on Prantsusmaalt ja teine Iirimaalt, tegime, oli vaatasime, et mis siis täna Euroopa koolides toimub. millised on noorte hoiakud ning kuidas õpetajad äh, Äh, äh, suhtuvad sellesse, mis toimub koolis ja mis toimub klassis ja esimene asi, mille me leid-, äh, välja selgitasime, oli see, et paljudes riikides neljateistkümne, viieteistkümne aastaste hulgas toimuvad nõndanimetatud üldse ähm, valimised, et välja selgitada, mida noored mõtlevad. ja seda asja uurides olime me üsna heitunud, mina olen pärit Hollandist meil toimusid äh, ka hiljuti valimised ning viieteist aastatel äh, äh, kui nemad saaksid valida, siis PVV oleks kõige suurem erakond ja ja jällegi näiteks Kreekas on meelsus umbes sama Austrias, nii et, et noored ja, ja tegelikult see kõik oli juba enne praegust kriisi noored, väga suur osa noortest suhtuvad sallimatult nendesse, kes, keda nad peavad endast teistsuguseks. õpetajad, mida me nende hulgas välja selgitasime, mis puutub õpetajatesse, siis selgus, et enamik õpetajatest ise ütlevad, et nad ei tunne, et neil oleks vajalik koolitus, vajalikud kogemused ja vajalik taust Äh, õpetamaks äh, mitmekultuurilistes klassides. ja me võime ainult äh, aimata, milline asi on viie aasta pärast, kui kõik nii edasi läheb. niisiis, õpetajad tunnevad, et neil puudub vajalik ettevalmistus uuringud, mis on läbi viidud nende õpetajate hulgas, kes leiavad, et neil on vajalik pädevus mitme kultuurilise taustaga õpilaste õpetamiseks, tegelikult selgub, et neil ei ole piisavat pädevust tihtipeale ja nüüd ähm, vaatame seda slaidi, kui me seda uuringut läbi viid-, viisime ja meie uuringu põhjal valmis raport äh, peaks avaldatama kahe, paari kuu pärast äh, ja ma arvan, et kogu olukord on suureks väljakutseks nendele, kes hariduse vallas tege-, tegutsesime. me võime öelda, et meil ei ole piisavaid tõendeid nende vahendite kohta, millega meie arvates oleks võimalik probleeme lahendada. näiteks holokausti alane haridus, ma olen sellega tegelenud kakskümmend kaks aastat ning kui vaadata tõendeid, mil määral äh, Äh, alati on olnud kahtlusi selle holokausti koolituse kohta, et kuivõrd aitab see ära hoida tulevasi genotsiide, tagakiusamisi, tulevasi holokauste. Äh, kahjuks äh, see töö, mis siiani on tehtud, nii-öelda see traditsiooniline, rõhutan, traditsiooniline holokaustialane haridus, kus räägitakse, et natsid on kohutavad kurjategijad ja, ja juudid ohvrid. Äh, aga kui haridus, koolituses ainult sellele keskendutakse, siis äh, sel ei ole mitte mingisugust äh, mõju sellele, kuidas suhtutakse pagulastesse. on viidud läbi väiksemaid uuringuid mõningate organisatsioonide poolt, mis näitavad, et laiem holokausti alane haridus, mis vaatab ka teisi ohvrite rühmi, mis vaatab äh, kui võrrelda minevikku ja olevikku, siis sellel, sellisel haridusel on mõju, mõned inimesed leiavad, et meil on vaja holokausti ajal rohkem inimesi harida, rohkem harida neid inimõiguste vallas, aga me peame siiski vaatama, et mida see täpselt tähendab näiteks, millised inimõiguste alase hariduse või holokausti alase hariduse aspektid tõesti noorte inimeste suhtumist muudavad nii et, et ma arvan, et enesekriitika äh, oleks siin holokausti hariduse vallas äh, tõesti vajalik niisiis, mis asjad ei ole väga tõhusad? mõned asjad, mis ei ole väga tõhusad, äh, äh, on need, mida täna väga palju koolides kasutatakse. näiteks kui me tahame, et noored inimesed üksteisest lugu peaks, et nad oleksid sõbrad, siis paneme nad lihtsalt klassi kokku, paneme nad väikestesse gruppidesse kokku ja kõik saab korda tõedeid näitavad, et äh, kui seda teha, siis läheb äh, olukord hullemaks, niimoodi leiavad stereotüübid äh, kinnitust, tõrjutakse teatud inimesi klassis ja nõnda edasi, nii et, et erinevate taustaga inimeste kokkupanemine ühte, ühte kohta ei lahenda midagi. nii et, et see kõik toimib ainult teatud tingimustes ning iseäranis õpetajad peavad teadma, Äh, millised on need tingimused, kus selline asi toimib ja millised on need tingimused, kus asi läheb veelgi hullemaks. Äh, paljud äh, sekkumismeetodid, millega üritatakse luua sallivamaid kodanikke meie ühiskonnas, on suunatud hoiakute muutmisele ja see on oluline, ma just ütlesin, et Eh, paljud noored eh, Euroopas on sallimatud ja me loomulikult soovime sellist suhtumist muuta, aga tõendid näitavad ka seda, et kui vaadata ainult hoiakute muutumist, siis sellest tihtipeale ei piisa, tihtipeale on see ajutine ning sellel ei ole sellist mõju, nagu me loodame. ja nüüd eh, räägiksin siis sellest, mis on need asjad, mis mõjuvad üha rohkem puutub Euroopa koolides kokku see nii-öelda null sallivuse äh, lähenemisega, mis on üle võetud USA-s, äh, seega kui iga kord, kui sobimatult käitutakse, siis äh, tehakse selle käit-, sellisele käitumisele lõpp ja hoolitsetakse, et sellist asja enam ei juhtu, antakse selgelt mõista, et me ei salli sellist käitumist. tõendid näitavad, et, et see meetod väga hästi ei toimi. tihtipeale ja on ka näiteid, miks see väga hästi ei toimi, tihtipeale lapsed, kellel on näiteks erivajadused, on tihtipeale need, kes teevad sobimatuid kommentaare ning siis kohe äh, selle asemel, et nendega asja arutada, äh, äh, nimetatakse neid korrarikkujateks. niisiis dialoog on tegelikult väga vajalik, sellel on väga oluline hariduslik ja kasvatav moment, seda on vaja koolis ei saa inimesele lihtsalt öelda, et sa oled paha, sa oled midagi paha teinud ja nii ei saa. Äh, vaja on põhjalikumat arutelu, vähemalt tõendid näitavad seda. niisiis. mis toimib? Äh, vaadake nüüd seda kolmandat punkti ja mulle tundub, et see on asi, millest Euroopa koolides on väga, väga suur puudus praegu psühholoogilised tõendid näitavad väga selgelt, et emakeelne haridus on noorte jaoks oluline. see arendab nende kuuluvustunnet, tunnet, et neid hinnatakse, see on hea nende enesehinnangule, aga kui vaadata, mis Euroopa koolides täna toimub, siis emakeelne haridus äh, vähemustaustaga noorte jaoks ähm, on võimalik võib-olla ainult mõne valikaine läbi, nii et, et praktiliselt seda tänapäeva Euroopa, tänapäeva Euroopa koolides ei võimaldata. nii et, et me peame ümber mõtlema, milline ikkagi on emakeelse hariduse roll äh, mitmekesise äh, taustaga õpetajad, äh, siia ma olen pannud küsimärgi, mina olin täiesti veendunud, et, et kui on erineva taustaga õpetajaid, õpetajad, kes tulevad vähemuste hulgast, et kui sellised inimesed koolis töötavad, siis läheb õpilastel paremini ja nende äh, hinded paranevad, eriti just vähemustaustaga õpilaste omad. Äh, Euroopas ei ole praegu sellel äh, teemal mitte mingisuguseid uuringu tulemusi, seda on USA-s uuritud, seal olid tulemused üsnagi vastakad Äh, igatahes äh, suureneb äh, õpilaste hulgas sallivus teistsuguse taustaga inimeste suhtes, võib-olla hinded küll ei parane, nii et, et me peame veel selle teemaga tegelema, Euroopas on seda väga raske teha, sellepärast et meil on väga vähe vähemustaustaga õpetajaid koolides. kui vaadata Hollandit või Saksamaal, seal on võib-olla kaks protsenti umbes selliseid õpetajaid ja see ei peegelda sugugi seda mitmekultuurilisust, mis meie ühiskonnas on, nii et, et jah, koolides on tõesti väga vähe rändetaustaga õpetajaid. ajalooalast haridust juba mainiti, sellest ma kõnelema seetõttu ei hakka ja umbes üks kolmandik Euroopa koolidest omavad väga tugevat kooli eetost. Öeldakse, et tuleb, õpilased peavad ühte, üksteist austama, peavad austama mitmekesisust ning äh, selle eetuse taga on tavaliselt kooli direktor, aga kahe, kolmandikul koolidel sellist eetust ei ole, aga äh, selline eetos mõjutab äh, koole, see suurendab tun-, kuuluvustunnet ja seda mitte ainult õpilaste hulgas, vaid ka vanemate hulgas, kohaliku kogukonna hulgas ning äh, Äh, siit tuleksingi tagasi siis selle juurde, mis puudutab ja ma, ja ma räägin ainult hoiakutest, nimelt üks äh, suhtumine, mis Euroopas hakkab pead tõstma, võib-olla on rohkem levinud USA-s, äh, on teen-, teeninduse õppimine. see tähendab seda, et kool ei lõpe kooli seintega, kool ei ole mingi eraldi saar Äh, kool on äh, seotud äh, kogukonnaga ja selline õpe tähendab seda, et õpitakse kohaliku kogukonna kohta, luuakse kontakte kohaliku kogukonnaga, viiakse seal läbi uuringuid, kaasatakse vanemad kooli asjadesse, tihtipeale on see siis nõndanimetatud kogukonna koolitamine, nagu mida ma siin olen maininud Eh, ja selles eh, raportis, mis me komisjonile koolitame, taha eh, teeme just ettepaneku, et selliste koolide arvu tuleks suurendada ja just kasutada seda lähenemist siis tänapäeva Euroopa haridussüsteemis. selle, nüüd hakkan oma sõnavõttu lõpetama, sest aega meil enam eriti palju ei ole. ma arvan, et me kõik, vähemalt mina, ma olen veetnud üsna mitmeid unetuid öid ja ka Irina Äh, kõneles minuga sellest enne, kui sõna võttis. Äh, oleme äh, veetnud unetuid ööd, vaadates, mis Euroopas praegu toimub, ma pean silmas pagulaskriisi, ma arvan, et järgmise viiekümne aasta jooksul toob see meile palju väljakutseid ja ma arvan, et me kõik mõtleme selle üle, et mida me siis oma praeguses rollis saame teha selle kriisiga osas Äh, ma ütlesin, et äh, möödunud aastal paar aastat tagasi õpetajad ütlesid, et neile tundub, et neil ei ole vajalikke oskusi selleks, et äh, õpetada mitmekultuurilise taustaga õpilasi, mis siis saab kahe aasta pärast, viie aasta pärast, kui meil on sadu tuhandeid, miljoneid inimesi, kellel on rändetaust ja need inimesed käivad koolis. minul mm, ma töötan Anne Franki majas Äh, iga nädal ja ma üritan kõigisse meie projektidesse kaasata ka pagulased, et neil oleks roll meie projektides ja see ei ole kerge, sest tihtipeale äh, paljud pagulased ei saa lahkuda pagulaslaagritest. ning äh, olen ka kultuuridevahelise haridusajakirja toimetaja, siin käsitletakse kultuurivahelist hariduse teemasid ja järgmisel aastal avaldame kaks erinumbrit, üks puudutab siis just õpetamine, pagulasküsimuste õpetamist ja, ja teine seda, kuidas õpetada siis pagulasi pagulaslaagrites, üritame leida Euroopas neid eksperte, kes eh, on selle teemaga tegelenud ja tegelenud ka selle teemaga väljaspool Euroopat nii et, et äh, haridustegelased Euroopas tõesti näeksid, mis selles vallas on tehtud, millised teadusuuringud on olemas, millised parimad kogemused on olemas, milliseid materjale saab kasutada ja viimane asi, mis ma siia olen kirja pannud, on see, et alates järgmisest nädalast äh, kultuuridevahelise hariduse assotsiatsioon, mille asepresident ma olen, äh, me käivitame siis järgmisel nädalal Facebooki lehekülje pagulastaustaga õpetajatele, praegu äh, Äh, seal veel midagi ei ole. Äh, äh, võtame näiteks hetkeks, mõtleme Süüriale ja neljale miljonile inimestele, kes on kodust lahkunud, kes on pagulased, kaheksa miljonit käis lapsi koolis kahe tuhande kümnendal aastal Süürias, see tähendab siis umbes seda, et umbes sada tuhat õpetajat ja ütleme, et pooled nendest õpetajatest on praegu sunnitud kodunt lahkuma, on pagulased, siis me räägime umbes eh, viiekümnest tuhandest õpetajast, kes on võib-olla pagulaste laagrites, kes oleksid väga oluliseks eh, toeks kõigile õpetajatele, sest neil on osku-, õpetajaoskused ja eeliseks on ka see, et neil endal on pagulastaust, nii et, et üritame siis järgmisel nädalal luua sellise Facebooki lehekülje õpetajate jaoks, kes on pagulased mm, Äh, teeme selle mitmekeelse, et õpetajatel oleks äh, juurdepääs sellele lehele ja äh, see on ka kutse kõigile siin saalis mõelda, kuidas teie, arvestades neid volitusi, mis teil on, saate maailmas olukorda muuta, aitäh! Thank you, thank you so much! aitäh selle väga huvitava ettepaneku eest ma äh, vabandan, et ma ei äh, saanud äh, kuulata kogu teie sõnavõttu, aga ma olen saanud selle raporti ja jagasin seda ka kolleegidele laiali ja tegemist on tõesti väga olulise panusega meie tööle. ja ma vabandan ka esimese kõneleja ees, sest ma ei olnud siin saalis, kui te sõna võtsite. minu arvates käsitlesite teie samuti selle teema väga Äh, olulist aspekti, religiooni aspekti. Äh, tegemist on tõesti kuuma teemaga väga paljudes riikides ning meie siin Euroopa Parlamendis äh, korraldame konverentsi nendel teemadel. nüüd aga annan sõna kahele järgmisele kõnelejale kahele järgmisele eks-, eksperdile Kristof Polakile ja Asia Sadikile ja nemad äh, räägivad äh, äh, kultuuri rollist, ruumilistest uuringutest, mis aevatavad luua harmoonilisi linnu ja kogukondi. ja teil on aega viisteist minutit, mitte rohkem. Uh, 12, 12 um,. Thank you very much. suur tänu sissejuhatuse eest, suur tänu selle võimaluse eest, mis meile on antud oma tööd tutvustada. me ähm, võtsime siin siis mõned ideed ja paigutasime need sellesse ettekandesse ähm, meie ettekanne ähm, puudutab siis äh, seost äh, kultuurilinna äh, planeerimise ja selle sotsiaalruumi, ruumilise aspekti vahel. me oleme arhitektid, urbanistid, tegeleme ka akadeemilise tööga ja me keskendume Äh, äh, siis äh, nendele küsimustele, millele, millega me oleme kokku puutunud oma õpetamiskarjääri jooksul ja eelkõige siis avaliku ruumi disaini teemadele. sooviksime keskenduda seosele kultuuride vahelise austuse ja hariduse vahel, kuidas on võimalik siis Äh, luua niisugusi linnu, kus saavad inimesed jätkusuutlikult äh, koos elada, see puudutab äh, vastastikust austust, aga ka ühiste ressursside kasutamist, see puudutab seda, kuidas ka inimesed jagavad ühtseid eesmärke. ja mismoodi on, kuidas siis on arhitektidel, urbanistidel, sotsialistidel ja antropoloogidel võimalik seda oma töös tõlgendada ja rakendada. kõigepealt tegelevad siis sellega inimesed nagu meie, praktikud, kes õpetavad ja meie kanname need ideed edasi ja need mõjutavad siis neid noori, kes meiega koos töötavad. ja sellega siis ka äh, linnad, tegeletakse linnade ja avaliku ruumi disainimisega. meil on siis teatavasti ühised ressursid, mida me peame jagama ja seda siis vastastikuse austuse äh, kontekstis meil ei ole võimalik tagada jätkusuutlikke linnu või elukeskkondi, kui me seda ei tee. sotsiaalne jätkusuutlikkus äh, äh, ongi siis esimene äh, aspekt selles ja see kaasab siis ökoloogilise, majandusliku, poliitilise, kultuurilise jätkusuutlikkuse aspekte. ja see kõik kajastub meie hariduses ja praktikas nüüd me mõistame, et tegelikult on tegemist ainsa äh, viisiga neid äh, aspekte omavahel ühendada, varem on küll viidatud kui ühele võimalusele. meie jaoks äh, on see selline kõikehõlmav mõiste ja eesmärgiks on siis tuua niisuguseid avalikke ruume, kus meie kui kultuuride vahelised äh, kogukonnad siis äh, end mõtestame. võttes arvesse hiljutist pagulaskriisi Euroopas, oleme näinud, et jah, meil on majanduspõgenikud, ka endistest kolooniadest pärit põgenikud ja see on protsess, mis jätkub. see ja näiteks arutelu avaliku ruumi üle Brüsselis oli ka väga huvitav selles mõttes, et võib-olla kõik ei ole selleks veel päris valmis ja meie läbi oma töö saame siis äh, tutvustada neid aspekte ja kui äh, inimesed ei ole nendest äh, jätkusuutlikkuse teemadest teadlikud, siis see viib sotsiaalse võõrandumiseni, konfliktideni, linnade lõhestumiseni ja põhjused selleks, äh, nagu me oleme praktikutena näinud, on nimelt need, et siin on palju äh, väga erinevate sektorite vahelisi seoseid, on väga palju tehtud ka uurimistöid integratsiooni, migratsiooni teemal, aga äh, siin on puudu Ähm, migratsiooni just sotsiaalse aspekti käsitlemisest ja kuidas see siis ruumiga seostub, kuidas kogukonnad, kes koos elavad teatud äh, asumites ja kuidas nad end siis seal avalikus val-, äh, vallas end mõtestavad. ja äh, sellega peaks ka oma kä-, ka-, käima kaasas siis suhtumise muutumine äh, ja mitte siis ainult ähm, äh, ähm, migrantide puhul, vaid ka lihtsalt kogu äh, ühiskonna ja kogukonna juures, ka vastuvõtval kogukonnal. ja see peaks olema niisugune kahesuunaline dialoog, millele on siin ka juba viidatud. loomulikult tuleks ka määratleda siis nii-öelda kodanikuks olemine äh, ma lihtsalt äh, viitan siin mõnele äh, juhtumile, ähm, millega seoses meil on olnud siis äh, projektid, isiklik praktika, oleme ka ülikoolides nende küsimustega kokku puutunud Euroopas, Aasias, Belgias, Pakistanis. jätkusuutlik jätkusuutlikkuse puhul on alati selline tunne, et see nõuab palju ressursse, see on äh, kõrgtehnoloogiline ja nii edasi, kuid tegelikult on see ennekõike suhtumise äh, muutmine, kuidas siis äh, nii-öelda sektorite, sektorite vaheliselt seda sotsiaalset disaini teisendada. Te ei saa kasutada samu vahendeid kõikides kogukondades, igasugustes ruumides ja lihtsalt eeldada, et need vastu võetakse ja rakendatakse. Nendega tuleb tegeleda, neid tuleb arutada ja siis need tuleb inimestele omaseks teha. ja kuidas siis me ähm, seda kõike teha saame? toon siin näite oma isiklikust praktikast, see on niisugune raamistik, mida me oleme siis Ähm, millest me oleme lähtunud viimase seitsmeteistkümne, kaheksateistkümne aasta jooksul. nii et kuidas see praktika siis nii-öelda akadeemilisse ellu kaasatakse? et see ülikoolis äh, toimuv äh, töö võtab ka arvesse äh, ühiskonna muutusi liikumisi ja siin on siis nagu näha horisontaalselt ja vertikaalselt, kuidas need seosed siin äh, graafikul äh, kujunevad. kuidas me proovisime siis siin oma nägemust ellu viia paljude projekte puhul, mis olid äh, küllaltki edukad, siis me äh, Äh, ütlesime üliõpilast, et te peate kõigepealt äh, probleemi üle äh, järele mõtlema, nad ei ole küll tihti kuigi vastuvõtlikud selle suhtes, nad ei ole seda harjunud tegema ja siis nad rohkem tahavad lihtsalt maja joonistada ja üks vahendeid, kuidas neid motiveerida seda tegema, on siis iseenda kriitiline jälgimine, ühiskonna kriitiline suhtumine ja nõnda oleme siis proovinud seda julgustada ja üks meie projekte oli siis Pakistanis, see oli ka Euroopa Liidu poolt äh, Äh, finantseeritud, meil olid ka partnerülikoolid siin Euroopas äh, ja ka Aasias kaks ülikooli. ja sellest tuli siis niisugune kultuuridevaheline arutelu. ja te näete, et tegelikult ei ole väga lihtne ähm, meil pidada aruteluruumi ja sotsioloogia üle sellel tasandil see oli siis projekt Asia Link ja Asia Urbs. nüüd annan sõna oma kolleegile, teen lühidalt. meil on siin mitmeid projekte, millega me tahtsime tutvustada, aga siin räägiksin kahest olulisemast, nagu juba öeldud, puudutab meie töö ennekõike siis suhtumise muutumist. meie oleme arhitektid, kuid ennekõike me siiski tegeleme avaliku ruumiga või sellega, mis on seal öö, hoonete vahel, kuna me leiame, et seal saab just nimelt strateegiat luua ja dialoogi julgustada mitte ainult dialoogi, vaid ka seda, et inimesed selle ruumi omaks võtaks, et see on väga oluline, sest pagulaste jaoks, kes saabuvad kuskile, nad ei tunne seda kohta, seal on avalik ruum, mis on kujundatud mingi teise kultuuri, teisest kultuuritaustast lähtuvalt ja arhitektid ja äh, urbanistid on alles hiljuti hakanud äh, märkama seda, et avalikku ruumi tuleb ka seda arvestades hakata äh, mõnevõrra ümber kujundama. sest me ka väga täpselt ei tea, kes, kes seda ruumi kasutama hakkavad. nii et siin on päris mitmeid projekte, millest me oleksime tahtnud rääkida, aga äh, jah, see Karachi projekti tahtsin esile tõsta, see on Euroopast äh, väga erinev, kuid äh, huvitav on see, on see, et ma elasin äh, seal ka ise mitu aastat, olen ise Belgiast pärit. see on migrantide linn, nagu Brüssel. ja siis, kui me Belgiasse tagasi tulime, siis see kaheteistaastane kogemus jah, andis meile sellise uue pilgu nüüd, kui me siia äh, naasesime. ja siin näete siis seda äh, projekti. ma lähen siit küllalt kiirelt läbi, aga tahaksin rohkem kahele viimasele projektile keskenduda äh, see on see, mida me tegime üliõpilastega, me teeme seda kas siis tudengitega Belgias või Pakistanis või, või mujal see on rahvusvaheline magistriprogramm, ehk siis üliõpilased tulevad äh, kõikjalt äh, maailma riikidest, siis me keskendume avalikule ruumile ja äh, see puudutab siis Brüsseli põhjaosa. ühelt poolt on seal siis selline kaubatänavat ja teisalt on see väga konservatiivne, see on selline kahetine suhtumine sellesse piirkonda, aga äh, kolmkümmend äh, meetrit kaugemal on, on Punaste Laternate tänav. aga inimesed elavad seal ja ja seal on ka samas jällegi väga palju prügi ja me tegime sellise osalusprojekti sest kui me õpetame arhitektuuri tudengitele, siis me jah, ei õpeta ainult neile joonistamist ja joonestamist, vaid näitame, et nad peaksid ka aktiivselt projektides osalema. ja siin siis äh, me püüdsime sellised vertikaalsed äh, äh, luua selliseid vertikaalseid aedu, istutati taimi plastpudelitesse seintele ja siis äh, mm, seega korjati äh, pudeleid, siis äh, tänaval oli meil siis lastega selline, selline ühistöö, see ei olnud küll päris seaduslik, aga me panime sinna lauad üles ja siis kutsusime inimesi üles osalema ja nad panid siis mulda pudelitesse, istutasid endasse taimi, piparmünti ja muud need on jah, sellised detailid, aga huvitav oli see, et inimesed tõesti soovisid aktiivselt osaleda, ilma et nad oleksid sinna pidulikult äh, kutsutud, mõned hakkasid äh, grillima, kebaabe äh, praadima, naised lobisesid omavahel ja väga oluline see, sest me märkasime, et üks väike Äh, poiss leidis seal niisuguse koha, äh, kus ta, nagu te näete seal pildil, siis äh, täitis selle mulla, mullaga ja pani sinna taime kasvama. keegi teda ei, teda ei palunud ja see tõesti valmistas meile suurt head meelt. ja me näeme, et kui me laseme asjadel isevoolu minna, siis sellest tuleb täielik äh, kaose meie töö arhitektidena, ka õppejõududena on motiveerida e, inimesi e, e, leidma ideid ja neid ise arendama. veel üks projekt, mida ma veel tutvustaksin, see puudutab Huilartit ja nagu näete, on siin palju muutunud, viisteist aastat tagasi oli seal, elas seal põhiliselt äh, flaamikeelsed vanainimesed ja kui me sinna tagasi läksime, paar aastat tagasi, kui me Belgiasse naasesime, äh, oli see hoopis äh, teistsugune, seal oli palju, palju inimesi juurde tulnud, seal oli palju migrante, me olime väga üllatunud et sellisesse väiksesse kohta oli neid saabunud ja see oli muutunud nii-öelda mitmekultuuriliseks. aga jah, väga palju seal dialoogi küll ei olnud, nagu näha, teatud poliitilised jõud kasutasid seda ära nii-öelda ettekäändena äh, äh, represseerimiseks või äh, inimeste ahistamiseks, seal on väike jalgpalli väljak ja Belgia lapsed ja ka teise põlvkonna ah, migrantide lapsed seal ähm, mängisid, aga dialoogi nende vahel eriti ei olnud, nii et me tegime äh, ettepanekul lisada sinna veel mõningad, mõningaid äh, vahendeid või täiendada seda ruumi, et siis seda dialoogi äh, luua ja parandada. ja ka nõnda, et inimesed näeksid, et seda olukorda on võimalik parandada ja et see ruum muutuks niisuguseks äh, pargiks või, või piirkonnaks, kus kõik saaksid käia, nii et me ei tahtnud, et seal oleks ühes nurgas vanad inimesed, teises äh, nurgas äh, belglased, kolmandas migrandid, vaid et see kõik oleks nii-öelda ühine, kus on võimalik siis ühistegevusi läbi viia ja omavahel suhelda. ja nõnda see ka tehti. jah, lisaksin, et Ähm, kohalik omavalitsus kuulutas võistluse välja. ühelt poolt siis oli ideeks äh, lõimida äh, migrandid nii-öelda sellesse kohalikku kogukonda ja, ja teine ähm, mõte oli siis jah, nagu äh, kaotada need piirid. ja meie ettepanekud võeti vastu, see projekt on, on äh, nüüd äh, kaks aastat äh, toiminud, aga sellel on olnud ka päris palju vastupanu osutatud. aga me läheme sellega siiski edasi ja loodetavasti sellega ka midagi saavutatakse lähiajal. nüüd, mis puudutab kogemusi seoses Äh, meie uurimuste ja hariduse, hariduse küsimustega, siis kui meil on selline äh, kultuuridevaheline ruum, kus me peame üksteist austama, siis me võime ka norme äh, kritiseerida ja võtta ruumi nii-öelda uuesti praktikas kasutusele, me peame, mm, teooriat ei ole ka ilma praktikata ja ka vastupidi. see on siis meie sõnum täna, mida soovisin teile edus, edastada, tänan. Very, very interesting and very interesting also this different kind of uh... suur tänu. see on tõesti ähm, selline teistsugune äh, lähenemine ja, ja igati sidus ja äh, loogiline. jah, nüüd tahtsin küsida, kas kolleegidelt on äh, sõnasoove, kes äh, tahaksid äh, ekspertidele küsimusi esitada, maksimaalselt üks minut, kuna meil on väga vähe aega jäänud. Helga Trüppel, palun. jah, suur tänu kõigile kõnelejatele, tahaksin küsida ühte asja härra Fandrililt. Te ütlesite, et meil on palju rohkem pagulastaustaga õpetajad, kuna nendel on see kogemus olemas ja suudaksid väga hästi vahendada siis seda kohalikku ühiskonda, kogukonda ja äh, pagulasi, kas te olete juba Hollandi valitsuse poole pöördunud, kuna ma leian, et meie valitsused peaksid äh, selle vajaduse kindlaks tegema ja ka leidma võimalused äh, tegutsemiseks, et pagulastele haridust pakkuda, tänan. aitäh. ma arvan, et me võiksime mitu küsimust järjest äh, kuulata. Äh, esimene, jah. suur tänu kõigile kõnelejatele. minu arvates oli see kõik äärmiselt äh, huvitav. ma arvan, et meil ei olegi mingeid valmis retsepte, kuidas kõigi nende probleemidega toime tulla. meie haridussüsteemid püüavad küll seda teha. Tšehhi Vabariigis on meil äh, väga äh, ähm, positiivseid kogemusi nii-öelda eetilise, äh, eetikaharidusega. Need, nende puhul, selle puhul siis püütakse just mitmekesisust paremini mõista ja ma arvan, et kultuuridevahelises dialoogis on esmatähtis õpetada noori inimesi neid nähtusi mõistma ja nad peavad kõigepealt suutma eh, ennast, eh, eh, nad peavad kõigepealt ennast mõistma, ennast aktsepteerima ja, ja ka enda kõrval olevaid inimesi aktsepteerima. ja kui neid aktsepteeritakse, Äh, siis äh, on ka nende jaoks ümbrus või keskkond vastuvõetavamad. ma hea meelega äh, ootan meie edaspidist koostööd. suur tänu, viimane kõneleja on meie tulevase raportööri raportöör Julie Palan jah, suur tänu kõigile kõnelejatele, täna on olnud tõesti äärmiselt huvitav äh, hommikupoolik, väga rikastav. E, e, enne ma püüdsin, jah, ma ei hakka siin oma küsimusi esitama, kuna äh, ma kogusin enne äh, küsimusi nii-öelda kodanikuühiskonna esindajatelt. Euroopa Kultuurifond saatis mulle küsimuse ja neid huvitab just poliitika äh, muutus ja ma arvangi, et see ongi esmatähtis. Nad tahaks, tahtsid, et ma küsiksin, äh, äh, kuidas me saame kaasata neid kogukondi, kes on juba siin kohal, seoses siis nendega, kes on praegu Euroopasse saabumas kuna see kõik äh, mõjutab ka nende enda äh, võimalusi ja me peame vältima äh, ksenofoobiat ja sallimatust. ja me peaksime leidma siis võimalusi kommunikatsiooniks. kas see peab toimuma otsustamisprotsessis, poliitikates ja nad küsivad kuidas, kuidas siis anda noortele äh, mm, mm, immigratsiooni taustaga inimestele võimalust siis esindada oma äh, kogukonna äh, huve ja nende soove kuuldavale tuua jah, palun, nüüd saate sõna vastuseks, meil on ka väga vähe aega jäänud. jah, on selline väga oluline küsimus seoses pagulaste vastuvõtuga. resolutsioonis me ka ähm, mainisime äh, haridusse kaasatust, seal on ka keele küsimus ja kogukondlikud äh, teemad, palun. tahaksin äh, ka Tšehhi mudelile oma reaktsiooniga ähm, vastata. Äh, see, kuidas teie tunnid on korraldatud ning ka religiooni teema on seal tõstatatud, minu arust on väga oluline võimalus aga ma läheksin veel ühe sammu edasi, sellepärast et äh, nendest debattidest, äh, mida me peame migratsiooni ja integratsiooni teemadel praegu, äh, on jäetud välja praegu usu teema, aga kui me vaatame neid, kes on meile sisse rännanud, siis enamasti tulevad nad islami taustaga maadest ning äh, seal ei ole äh, usul mitte ainult äh, kultuuri vormiv roll, vaid see mõjutab väga tugevalt ka nende inimeste identiteeti. sellest peamegi lähtuma. Ähm, meie peaksime ka lähtuma siis usust identiteedi loojana, kui me eriti tegeleme praeguste pagulastega, me ei peame ka islamiga seotud organisatsioonidele üleskutse avaldama, et nad peaksid olema tänaste pagulastega rohkem äh, seotud äh, ning samuti me peame äh, rõhutama, et Euroopa ühiskonnad on postsekulaarsed ühiskonnad, siin nähakse usu rolli teisiti ning siin oleks võimalik tegeleda ka äh, potentsiaalselt tekkivate konfliktidega nii, et me aktiivselt äh, seda tegevust äh, läbi viime ning et me mõistliku ja ratsionaalsel alusel õpetaksime religiooni meie koolides. Saksamaal on küll usuõpetus olemas, mis äh, usust räägib ka äh, siseperspektiivist, sest äh, äh religioon on üks fenomen, mis äh, meid äh, äh, sisemiselt muudab ja vormib ja see on kontrollimatu. kui me aga seda teeme koolides, siis oleks see rohkem valgustav kõigile religioon teemana peaks hoopis tihedamini käsitletud olema Eh, mina tahaksingi kutsuda üles täna sellele, et eh, seda teemat peakski veelgi aktiivsemalt arutama. suur aitäh, ma olen nõus eh, sellega, mis te ütlesite ja ma tahaksin tuletada meelde, et on olemas rahu religiooni nõukogu, kes toob kokku viiskümmend üks riiki ja käsitleb just neid teemasid, millest te rääkisite jah, minu poolt ka mõned äh, kiired kommentaarid. Äh, äh, küsimus, kas, kas Hollandi valitsusega on kooskõlastatud, meil on Facebooki leht, mis on kolm päeva vana, pagulaskeskustega me ei ole praegu koostööd teinud, praegu need õpetajad, kellel on äh, migratsioonitaust, ei ole meie äh, sihikul, aga see on väga hea ettepanek. mis puudutab äh, eetikaalast haridust ja ka usuõpetust, siis äh, osa uurimistööst, mida mina olen teinud, keskendus sellele, kuidas see mõjutab inimesi. kui eetikaõpetus on empaatia loomisel väga oluline ja me ei räägi lihtsalt inimestele loengu pidamisest, äh, õpetamisest, vaid me püüame anda noortele inimestele ka koostöökogemuse, äh, koostööd tehakse siis noortega, kes äh, on teistest taustadest pärit, see ehitab empaatiat küll väga tõhusalt üles. üks oluline organisatsioon, mis kaks väga hästi ühendab ning see on ka öö, oluline teema, ehk siis vabakonna organisatsioonid haridussüsteemis öö, härra Kato äh,, tahaksin rõhutada, et tegemist on sihtasutusega Šveitsis, mis äh, tegeleb just usuõpetuse ja eetikaõpetusega. Äh, nad on äh, väga põhjalikku uurimistööd teinud, kuidas need õpetuse vormid mõjutavad noori inimesi ja need on olnud väga tõhusad. samuti on väga huvitavaid väljaandeid, mis tegelevad nende küsimustega ja sellega, kuidas integreerida neid äh, koolidesse neid teemasid, OECD äh, juhtpõhimõtted usu äh, ja uskumuste õpetuse kohta avalik-õiguslikus koolides. seda dokumenti ei ole avalikustatud, sellepärast et selle pandi veto peale kahe osaleva riigi poolt, ma ei kommenteeri, kes või mis John Keisti raamat äh, samuti vaatleb erinevaid lähenemisi koolides äh, ning äh, seda, kuidas inimestele õpetada usu kohta. Robert Jackson, kes on selle valdkonna guru olnud, on olnud siin väga oluliseks suunarajajaks. üks asi, mida uurimistegevuses võib näha, on see, et kui inimesi käest küsida, mida nad islami kohta teavad, siis tegelikult selliseid vääruskumisi või valeuskumusi on väga palju äh, Äh, vääritimõistmist ja stereotüüpe on palju ja nendega mm. tuleb tegeleda, sellepärast et need äh, vormivad ka inimeste negatiivset suhtumist äh, sellesse religiooni. mulle meeldis väga teie kommentaar immigrantide kogukondade kohta. ma tean, et Euroopa sisasuse lähenemine on pigem keskenduda siin muusikutele, kunstnikele ja neid kokku tuua aga äh, läbi kunsti ja muusika on tõesti võimalik äh, ka pagulaskogukondadele keskenduda, nii et see on võimalik. Äh, aga neil kogukondadel on vaja toetust nendeks tegevusteks ja poliitika valdkonnas peame meie mõtlema, kuidas me saaksime aidata ja toetada pagulaskogukondadel rolli mängida, mis on väga tähtis, nende roll on tähtis. suur tänu Äh, proua Sadiq ütleb, et meil on siin suuremaid eksperte, kes saaks seda küsimust ilmselt kommenteerida paremini, aga mina keskenduksin peamiselt sellele, kuidas äh, enamik äh, migrante Euroopas saaks eh, tervitada ja aidata sisse elada uutele tulijatele, me oleme Brüsselis hiljuti selle tendentsi kallal tööd teinud ja paljud organisatsioonid eh, on väga palju teinud eh, vabatahtlikkuse alusel ning aidanud pagulaskriisi just tänaste järelmitega toime tulla ja aktiivset abi pakkuda aga keele ja kultuuri sarnasuse tõttu nad saaksid eh, minna pagulaslaagritesse, telkidesse, eh, minna sinna sisse, rääkida inimestega. Eh, mina moslemi naisena sain samuti ligipääsu, ma ei saanud rääkida küll nendega ühises keeles, sama keelt, aga ma sain parema ligipääsu ja ma sain ka aru sellest, et need äh, Äh, immigrandi või migrantide kogukonnad, kes olid juba äh, kanda kinnitanud, äh, nemad tundsid ennast ohustatuna, samuti nad olid häbenemas neid uusi tulijaid, sellepärast et nad ütlesid, et me oleme araablased, me oleme uhked inimesed, uued tulejad lähevad ilmselt tänavatele kerjama ja seda ei tohiks teha, aga Äh, meie peaksime olema kaasatud sellesse tegevusse, sest et äh, meie peakorter on Skarbekis ja Maroko ja Türgi äh, kogukonna tuum asub seal ning suurim pagulaslaager on samuti seal. me peaksime tegelema rohkem praktiliste projektidega koostöös noorteorganisatsioonidega. nii et siin on väga suur potentsiaal, mida saab ära kasutada esi-, ütleb, et tänan teid kõigile, suur tänu südamest nende kolleegidele, kes on jäänud siia saali meie kuulamise lõpuni, siis tahaksin tänada panelisti mul on olnud suur rõõm teie ettekande slaidid saada, aga kui teil on veel mingisuguseid ähm, kaasnevaid dokumente, siis palun äh, saatke need meile samuti. Äh, vaatame neid suure huviga, sellepärast et see teema on tulevikus äh, aina olulisem. me ei peaks tegelema sellega mitte ainult siin meie komisjonis, vaid ka parlamendi teistes komisjonides. tõesti väga suur väljakutse on kogu see teemade ring teiseks, ma loodan, et te hoiate meid äh, ka kursis, kuidas läheb edasi teie uurimistöö. Äh, minu perspektiivist on väga oluline ja huvitav äh, ka see, millist mõju meie õigusalasele tööle see avaldab me oleme oma raportis käsitlenud pagulaste ja teise põlvkonna noorte ligipääsu haridusele oluline on see, et pagulased saaksid ka mingisugust tegevust, niikaua kui nende ametlikku staatust kinnitatakse. Need äh, kogukonnad, kes juba on äh, kohal ja äh, ja kanda kinnitanud, peaksid aitama toetada ka neid, kes on uuesti tule, tulnud ja nad saavad aidata integratsiooni hõlbustada siis sihtühiskondadesse ja integratsioon äh, väga oluline äh, teema. siin on kindlasti väga kiireloomulisi küsimusi just humanitaarvaldkonnas, mida tuleb äh, lahendada. ma arvan, et see ilmselt ongi meie jaoks väga oluline väsapost, kuivõrd on siis Euroopa Liit võimeline kasutama ära äh, seda kultuurset eh, ja muud paljusust, eh, niimoodi on meil võimalik aru saada paremini, mis eh, maailmas toimub. me ei saa rääkida kultuuripoliitikast, välispoliitikast, ilma et räägiksime kultuuridest ja paljusustest ja inimõiguste küsimustest. loomulikult on see tuleviku jaoks kõik väga oluline Äh, väga selgelt äh, oleme suurte kultuuriliste väljakutsete lävel. ma arvan, et äh, meie peaksime ka mõtlema, kuidas tuleviku kultuuriharidust edasi anda uuringud on selgeks teinud, et äh, kultuuride vahelised äh, äh, erisused, nendest on võimalik üle saada, kui seda klassi- ja õpikeskkonnas rõhutatakse ja dialoogi suurendatakse. ma tänan teid tõesti südamest. ma arvan, et me oleme täna väga palju õppinud ning äh, mõningaid asju äh, saime ka veel üle kinnitada, et meil on ühised eesmärgid. nii, head kolleegid, äh, ütleb esinaine edasi, mida peame nüüd edasi tegema? hästi, me peame nüüd minema kohe alla, sellepärast et meie, meie autod juba ootavad, et viia meid rongijaama